Good morning uh,, we'll start. tere hommikust, alustame koosolekuga. kõik keeled, välja arvatud horvaatia keel, on esindatud. Agnes Jongheerius, meie Agnes, Agnes Jong-Heerisel, meie komisjoni liikmel on täna sünnipäev, teda ei ole praegu siin, aga kui hiljem teda näete, siis õnnitlege. Teile in-, teadmiseks siis see muudatusettepanekute äh, tõlkimise puhul on meil muudatus, annan teada, et enam neid ei tõlgita horvaatia keelde ja meil on siin ka külalised. meil on siin nelikümmend ajakirjanikku pigem ajakirjandust õppivad tudengid äh, vähemalt kahekümnest ülikoolist, kes täna osalevad meie komisjoni koosolekul hääletuse ajal. proua Kuuneva on kutsunud ka külalised, äh, kakskümmend üks külalist, kes tulevad siia kell üksteist ja jäävad poole üheni nii et inimesed kuulavad meid mitte ainult äh, ekraanide ees, vaid ka siin kohapeal. päevakorrapunkt number kolm äh, on teil vastuväited päevakorra kohta ei ole, siis läheme protokollide juurde, need võib ka kinnitada ilma muudatusteta. neljas päevakorrapunkt äh, Euroopa Keskpanga iga-aastane raport kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta ja annan sõna kohe raportöörile David Kaasale Rahvaparteist, palun. aitäh, proua esimees. selles raporti projektis on kogutud kokku kõige tähtsamad äh, tõsiasjad, te teate, et meil on siin äh, tähemärkide piirmäär paika pandud, aga ma loodan, et muudatusettepanekutega on meil võimalik seda veel parandada. tähtis on võidelda tööpuuduse Äh, vähenemise eest. Äh, meil on siin näha esimesi positiivseid tegureid töökohtade loomise kohta, on täiesti selge, et numbrid ei ole positiivsed kõikide liikmesriikide jaoks, aga üleüldine trend on positiivne ja see on hea uudis. keskpanga soovitus on, et tuleks rohkem keskenduda äh, eelarve konsolideerimise meetmete peale, selleks et need oleksid äh, rohkem majanduskasvu soosivad. vastavalt institutsioonide vahelisele raamlepingule on mul väga hea meel, et Euroopa Keskpank on äh, kutsunud üles ka seda lepingut paremini ära kasutama. majandusreformide parem koordineerimine peaks olema kooskõlas soovitud tulemusega. see on väga lühikene raport, aitäh ja ootan juba põnevusega teie kommentaare ja muudatusettepanekuid, aitäh! Uh, thank you, Mr Kaasa! aitäh, härra Kaasa! nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel Javier Lopez uh,. Mr Lopez is not here. härra Lopez ei ole kohal ja siis saab sõna Ulrike Trebesius ECR fraktsioonist. ka teda ei ole kohal. Äh, kas me ootame kedagi? anname siis sõna hoopis ALDE fraktsioonile ja proua Haakin, palun, teie olete kohal. aitäh, proua esimees, aitäh raportöörile arvamuse projekti eest, kahjuks äh, äh, ma ei kuulnud tema sissejuhatust, sest ajasin juttu, aga ma olen selle läbi lugenud. lihtsalt mõned äh, märkused äh, Keskpanga raporti kohta. praegusel hetkel äh, ma olen sellest nii-öelda üle lennanud, ma ei ole seda veel üksikasjalikult uurinud, aga see pilt, mille härra Kaasa siin on maalinud, on minu arvates liiga positiivne ja tähtis on küll positiivseid sõnumeid edastada, aga ta räägib siin äh, praegusel hetkel töötumäära vähenemisest aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. see on küll tõsi, aga kui te vaatate kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta numbreid, siis te näete, et kahjuks tegelikult töötumäär suurenes nii et ma arvan, et me võib-olla peaksime siin seda sõnastust tasakaalustama. ma äh, räägiksin ka artiklist viis, kus ta räägib, et ta tervitab äh, Euroopa Keskpanga üleskat-, üleskutset äh, viia läbi tööturureforme, eriti selleks, et äh, parandada paindlikkust. jah, paindlikkus on hea, aga ma ei usu, et see peaks olema ainus kommentaar, mille me paneme tööturureformide kohta. ma ei ole, ei ole nii, et ma poleks sellega nõus, aga on ka teisi reformi võimalusi, mida me peaksime mainima. me peaksime mainima ka noorte tööpuudust ja see olekski kõik, on veel paar punkti, aga tegemist on hea arvamusega ja ma teen mõned muudatusettepanekud ja ma olen veendunud, et meie koostöö kujuneb sujuvaks. Thank you uh.... aitäh. nüüd proua Trebesius ECR fraktsioonist, ta on vahepeal kohale jõudnud. Guten Morgen um.... tere hommikust ka mina vaatasin seda arvamuse eelnõu ja mul tekkisid mõned küsimused. kõigepealt oleksin teada tahtnud saada, kus see kakskümmend kahe koma kaheksa protsenti punktis üks tulevad, sest äh, siin öeldakse, et töötute määr on tugevalt vähenenud, aga samal ajal, kui mina Eurostati numbreid vaatan, siis mina küll mingit vähenemist ei näe. teiseks tahtsin teada, mis asi on majanduskasvu soosiv eelarve konsolideerimine sest äh, euroalal ei ole meil eelarve konsolideerimise meetmeid äh, ja samal ajal ei ole meil seal ka mitte mingit majanduskasvu. mõned punktid on meie arvates äh, problemaatilised ja sellepärast kavatseme teha muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh! härra Leherik, palun! suur tänu, proua esimees. tahaksin tänada kolleegi ka raporti eest. nagu eelkõnelejad juba ütlesid, siis minu arvates on see meie komisjoni arvamus siiski väga problemaatiline Euroopa Liidus ei ole töötuse määr küll vähenenud sellisel määral, nagu siin kirjas on pigemini näeme me vastupidist tendentsi. punkt kolm. siin räägitakse eelarve konsolideerimisest, mis soodustab majanduskasvu. tegelikult me ju teame, et praegu on Euroopa Liidus ikkagi pigemini deflatsioon ja negatiivne majanduskasv ja sellel on ju oma tagajärjed ka tööhõivele. nüüd edasi punktid neli ja viis. siin selgitatakse meile jällegi, et on tarvis, et Euroopa Keskpank toetaks suuri poliitilisi reforme, mis otsustatakse Euroopa Liidu tasandil. siin räägitakse tööturureformidest ning suurendada äriühingute jaoks töökohtade loomise tingimuste paindlikkust ja neid optimeerida. siin tegelikult kirjeldatakse olukorda samade sõnadega äh, või kirjeldatakse, siin räägitakse samade sõnadega, äh, millega me oleme rääkinud ju praegustest läbikukkumistest. nii et siin tuleks ikkagi rääkida nüansirikkamalt. nüüd lisaks tuleks esitada näiteks küsimus, et miks Euroopa Keskpank jätkab rahapoliitilist leevendamist kommertspankade jaoks, samal ajal kui see majapidamisteni ju tegelikult ei jõua. nii et minu arvates on siin raportis mitmeid probleeme ma teeksin ettepaneku järele kontrollida kõik need arvud, mis siin sees on. ja mina selliste soovitustega kaasa minna ei saa, nii et kindlasti esitame ka muudatusettepanekuid, aga ilmselt on meil raske üldse kokkuleppele jõuda. Uh, thank you. Uh, aitäh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 Äh, Laura Age ja EFTD fraktsioonist veel enne, kui saavad sõna need, kes soovivad äh, enda nimel sõna võtta. me peame mõtlema selle peale, mis on kolleeg kaasa siia kirja pannud. mis puudutab punkti üks, siis meile tundub, et äh, mak-, et makromajanduslikus olukorras tuleb arvestada ka sellega, mis viimase kolme aasta jooksul on toimunud töötumääraga. jah, aga samal ajal tuleb siin välja tuua ka need erilised põhjusid, ähm, miks arengud olid just sellised, nagu nad olid. näiteks minu koduriigis Itaalias töötumäär areneb hoopis teistmoodi ja sellepärast me ei saa nüüd öelda, et äh, et töötute määr on vähenenud, ilma et me räägiks olukorrast äh, erinevates liikmesriikides. sest muidu see ei kajasta seda, äh, mis tegelikult toimub. teiseks tahaksin ühe küsimuse esitada. nimelt, äh, miks räägitakse nominaalsest jaotusest äh, ja räägitakse nendest riikidest, mis ei ole euroala liikmed. oleks ju palju huvitavam, kui oleks täpselt teada, millised on euroala numbrid. ja veel üks küsimus, mis puudutab kolmandat punkti. kuidas on võimalik majanduskasvu toetada ja töökohti luua, kui arvestatakse ka fiskaalpaktiga? sest tegemist on suure komistuskiviga väikeste, väikeste ettevõtete jaoks, eriti kui vaatame reaalmajanduse näitajaid. meie arvates ei ole võimalik siin äh, tingimustest ja eeskirjadest kinni pidada ja samal ajal ka majanduskasvu toetada. kuidas on seda kõike võimalik teha nii, et majandus ka tõesti kasvama hakkas? ja Euroopa Keskpanga soovitus ähm, turu, tööturureformide ja suurema paindlikkuse kohta. ainus tingimus, millega meil oleks võimalik uusi töökohti luua, oleks see, et me puhuksime majandusele uuesti hinge sisse, et me lõpetaksime eelarvepoliitika ja maksupoliitika ülemäärase harmoniseerimise ja et me reel, reaalmajandusele eraldaksime rohkem vahendeid. kui pangad äh, peavad andma äh, laenu väikestele ettevõtetele, siis sellest võib ju aru saada, aga need äh, vahendid, mida pangad kasutavad, kasutavad nad ainult spekulatsioonide jaoks ja sellepärast ei ole kogu sellel protseduuril mitte mingit mõtet veel üks mõte ka seitsmenda punkti kohta. Need äh, küsimustike läbiviimise esimese vooru tulemused on tõesti tähtis öelda, et tarbimine on vähenenud just erasektoris, eriti just minu koduriigis, me oleme praegusel hetkel deflatsioonis tarbimine on väga palju vähenenud ja inimesed peavad hakkama oma vara müüma selleks, et üleüldse ots otsaga kokku tulla. Uh, aitäh! ja edasi Sean Simon. Um, just... aitäh! kõigepealt äh, punkti viis kohta meil ei ole vaja suuremat paindlikkust, paindlikkusega probleeme ei ole tööturul. see osa tööturust, kus paindlikkus on kõige suurem, on just nimelt see osa, kus on kõige vähem tööd. kogu paindlikkus on koondunud noorte inimeste hulka, nende inimeste juurde, kellel on madal kvalifikatsioon, osaaega töötajate äh, juurde, ehk siis see tööturu osa, kus inimestel on kõige vähem õigusi, kus tööandjatel on kõige suurem paindlikkus, just nimelt seal on tööpuudus kõige massilisem. ja õppetund, mis me sellest saame, ei ole mitte see, et on vaja rohkem paindlikkust, vaid paindlikkus on tihtipeale lihtsalt teine sõna ekspluateerimise kohta ja ei, see ei ole kuidagi vastuseks probleemidele tööturul. mis meil vaja on, on kvaliteetsed töökohad, investeerimine oskustesse ja tegelikult äh, on tööturu probleem nõudluse probleem, mis on põhjustatud majanduses kärpemeetmetest, mida oleme näinud möödunud aastate jooksul nii et palun ärge laske ennast eksitada sellest mantrast, et on vaja rohkem paindlikkust, vaid küsigem endalt, mida see tegelikult tähendab ja kas me oleme pööranud piisavalt tähelepanu sellele, et tegelikult see ei toimi. aitäh. härra Dominik Martin, palun. Mm, suur aitäh, proua esimees tahaksin tänada nende ettepanekute eest ja tahaksin sõnasabas kinni hakata viimasel kõnelejal, kes rääkis viiendast punktist, nimelt et paindlikkus ei loo mitte töökohti, vaid ainult hävitab neid, ma ei tea, mis riigist nüüd küll jutt käis, aga Prantsusmaal on olukord selline, et kuna tööõigus on väga paindumatu, siis tööandjad äh, tegelikult ei taha inimesi äh, tähtajatu töölepinguga tööle võtta ja sellepärast võetakse inimesi tööle hoopiski ajutise lepinguga ja hooajaliselt, nii et paindlikkusel tegelikult on ikkagi positiivne mõju. nüüd edasi töötus kakskümmend protsenti ja nüüd kaksteist protsenti, see on ju uskumatu, nagu Itaalia kolleeg ka ütles oma koduriigi kohta, siis ka Prantsusmaal see nii kindlasti ei ole aga võib-olla tegelikult see tööpuudus on vähenenud äh, äh, ebakvaliteetsete töökohtade kasvu arvelt. ja siin räägitakse ka selleks, et kõikides liikmesriikides, mis ei ole äh, eurotsoonis, on kasvanud ka töötasu see on ju ikkagi väga oluline ülestunnistus, nii et see tähendab, et äh, seda paremini me elame, mida vähem me meisse puutub euro. või siis äh, mida rohkem me oleme me seotud euroga, seda kehvemates tingimustes me elame. kolmas punkt. kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ning eelarve konsolideerimine, fiskaalkokkulepe, mis sellega kaasa äh, kaasnevad, on nüüd suurendanud tööpuudust. tegelikult aga need kärpemeetmed peaksid töökohti looma, nüüd viimased kümme aastat me oleme ka näinud, et päris nii need asjad ikkagi ei käi. nüüd punkt neli. siin märgitakse, et Euroopa Keskpank nõuab institutsioonilise raamistiku pidevat parandamist ja nii edasi aga loomulikult meie ei taha siin mingisugust Euroopa Liidu liikmesriikide pädevuste üleviimist Brüsselisse. nüüd punktist viis me juba rääkisime, punkt kuus, sellega oleme nõus ja punkt seitse, siin on meil veel küsimusi, aitäh. Mr Fontoulis. härra Fontoulis. aitäh, proua esimees kõigepealt esimese punkti kohta töötuse määra langus. ma tõesti ei usu, et see tegelikkust kajastaks. tegelikult numbrid näitavad, et töötus üha kasvab ja samal ajal suureneb maksukoormus väikestele ettevõtetele mõnedes liikmesriikides, eelkõige ka Kreekas, nii et paljud töökohad kaovad. me peame tõesti püüdma neid töökohti päästa ja peab püüdma ka luua rohkem äh, töökohti. punkt viis, see, kui me saame rohkem paindlikkust, seda ei tohi valesti tõlgendada. tõepoolest ei tohiks see muutuda ekspluateerimiseks ja tihtipeale praegu on tõesti olukord selline, kui me räägime paindlikkusest, siis tegelikult tähendab seda, et töötajad ekspluateeritakse nüüd, mis puudutab ähm, eurotsooni, siis kui me vaatame liikmesriike, siis tegelikkus on ju see, et palgad langevad ja töötajad teenivad üha vähem. aitäh! härra Palas. Euh, suur tänu, proua esimees, kõigepealt äh, Prantsusmaa küsimusest, Prantsusmaast siin juba räägiti, nii et Prantsusmaa seisukohast on võimalik analüüsida äh, hoopis teistmoodi, hetkel on nüüd Prantsusmaal tulenevalt väga dünaamilisest demograafilisest olukorrast uusi töötajaid turule tuleb aastas sada viiskümmend tuhat. ja äh, ebakvaliteetseid töökohti on Prantsusmaal väga palju, enamasti luuakse uusi töökohti, äh, vaid, luuakse vaid selliseid uusi töökohti, mis on väga kehvade lepingutega nii et põhimõtteliselt äh, on need lepingud liigagi soodsad tööandjatele ja põhimõtteliselt äh, soodustavad äh, tööpuuduse tekkimist. nüüd, mis puutub siin töötuse taseme vähenemisse, statistikaga peab ettevaatlik olema, sellepärast et kui me arvestame töötuse määra sisse või tööpuu-, tööhõive määra sisse ka need ebakvaliteetsed töökohad, ajutised lepingud ja nii edasi, ja kui nüüd peetakse näiteks töötajaks ka vaest töötajat, kes põhimõtteliselt jah, enam töötu ametlikult kui, küll ei ole, siis jah, võime järeldada, et töötus on vähenenud. aga tegelikult me oleme näinud, kuidas levivad need kehvad töötingimused, kehvad lepingud ja nüüd üldisem märkus selle raporti kohta. Euroopa Keskpank seisab silmitsi hetkel ühe probleemiga, nimelt nad peavad ikka ja jälle rääkima täpselt samamoodi, on vaja struktuurseid liberaalseid reforme tööturul, sellest tuleneb majanduskasv ja nii edasi ja nii edasi nii et põhimõtteliselt on keskpank lihtsalt sunnitud niimoodi ennast väljendama, kuigi ta ise enam seda ei usugi. tegelikult on meil siin ikkagi probleeme, kui meil ei ole aktiivset eelarvepoliitikat, eriti selleks võimelise, võimelised olevad, eriti selliste liikmesriikide poolt, kes on selleks võimelised, ja kui ei leita investeeringuid, siis ei ole mitte midagi teha siin selle aktiivse eelarvepoliitikaga, loomulikult siin sekkuvad juba makromajanduslikud küsimused, need viissada miljardit ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes on ma-, on meil vaja ikkagi teistsugust eelarvepoliitikat. siin raportis on väga palju probleeme ja lõpetuseks tekib veel küsimus, kuidas on seotud omavahel poliitilised otsused ning keskpank, jah, me teame, et aluslepingud on eraldanud need kaks aspekti täielikult, aga kas see päriselt nii on, aitäh! Thank, <clears throat> thank you, madam. aitäh, proua Ribeiro, palun. aitäh, proua esimees. ka mul on mõned märkused äh, selle raporti kohta. kõigepealt tundub mulle, et äh, see oli ka positiivne ega vasta sellele tunnetatud tegelikkusele, mis eh, Euroopa kodanikul on. eriti Portugalis oleme me väga mures töö kvaliteedi pärast. nii et tahaksin väljendada mõningaid kahtlusi selle raporti suhtes. üldiselt saan öelda, et meil on üha eh, rohkem äh, lühiajalisi töölepinguid, kehvi töötingimusi, tasustamata praktikaid. nii et tegelikult on ju oluline luua head töötingimused ja head töökohad. Need näitajad, mis võivad küll tunduda positiivsed, näitavad siiski, et mitmed liikmesriigid, sealhulgas minu riik, on hädas väga kehvade töötingimustega. muidugi peavad mõned liikmesriigid ka tegema selgemaid jõupingutusi, et äh, tõepoolest oleks tegemist äh, kvaliteetsete töökohtadega, mis luuakse. aitäh! aitäh! kas komisjoni poolt soovib keegi sõna? paistab, et mitte. härra Kasa, kas te soovite lõppsõnaks midagi öelda? jah, kifatilkom fil-bidu għanna eh, rapport fejn nistaw b'mod li Aitäh, proua esimees jah, meil on raport, ähm, mis annab meile piiratud võimalused, me ei saa öelda välja kõike, mida soovime, vaid meie raport peab olema võimalikult tasakaalustatud. nõustun enamiku kolleegide märkustega kui me räägime töökohtade loomiseks, siis peame olema ettevaatlikud. näiteks mis puudutab kehvi töötingimusi, sest Euroopa Keskpanga raport ei maini selliseid töökohti, ei maini ka osaajaga tööd teen tihedat koostööd kolleegidega erinevatest fraktsioonidest ja püüame leida tasakaalu, nii et see raport eh, esindaks kõigi arvamusi. aitäh, muudatusettepanekute tähtaeg on kuues november ja eh, hääletame tööhõivekomisjonis eh, kas esimesel või teisel detsember, EKONi komisjonis on hääletus kaheksandal detsembril ja täiskogule läheb see raport järgmise aasta veebruaris. aitäh praeguseks ja lähme järgmise arvamuse kavandi juurde ja see puudutab Euroopa investeerimispanga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruannet. annangi sõna taas härra David Kaasale, palun. aitäh, proua esimees jällegi nagu ka Keskpanga aruande puhul äh, kehtib siin sama, et äh, ruum on piiratud. nii et äh, püüdsin siin leida piiratud võimaluste raames tasakaalu. kõigepealt on Euroopa investeeri-, investeerimispank noorteoskuste arendamiseks ja töövõimaluste edendamiseks äh, investeerinud ja seda tuleb tervitada. see võib äh, anda suure panuse sellesse, et äh, ennetada tulevast tööpuudust, nii et ma pean tervitadavaks, et üheksa koma üks miljardit eurot on sellele kulutatud. ma olen kindel, et me peame andma endast parima, et edendada innovatsiooni kuid see võib olla riskantne ettevõtetele ja sellepärast tuleks neid toetada. ja sellepärast tuleks pakkuda äh, finantseerimisvõimalusi ka kõrge riskiprofiiliga VKE-dele. toetan ka seda, et äh, VKE-dele pakutakse äh, lisarahastust, Euroopa Investeerimispank on suurendanud äh, VKD rahastamist viiekümne protsendi võrra võrreldes kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga ja selleks, et luua töökohti, peaks see trend jätkuma. ja ma kutsun üles Euroopa Investeerimispanka pöörama erilist tähelepanu esimese samba kriteeriumile, keskenduda eriti majanduskasvule ja tööhõivele ja seda siis väravana jätkusuutlikkusse Euroopasse. mis puudutab noorte tööhõivet, siis mul on väga hea meel Euroopa Investeerimispanga uue algatusele Uued oskused ja töökohad investeerimine noorte jaoks. selle eesmärgiks on pakkuda noortele püsivaid töötamisvõimalusi. tänan tähelepanu eest ja ootan huviga teie märkusi ja muudatusettepanekuid, aitäh! Thank you! aitäh! kas härra Lopes on kohal sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist? ei ole. siis annan sõna Ulrike Trebesiusele ECR-i fraktsioonist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 mis puudutab VKE-d rahalist toetamist ja toetamisprogramme noortele. nii et ähm, suhtun sama positiivselt nagu raportöör, nagu siin raportis on äh, rõhutatud äh, mikrokrediidirahastutesse, mis ähm, ähm, mis vähendavad tõrjutust eriti tahaksin aga esile tõsta seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, vähemalt siin, nii on siin raportis kirjas, keskendub pank konkreetsetele liikmesriikide vajadustele rahastamisel näiteks äh, laenutagatised Kreekale või Küprosele ja ka VKE-dele, need on kõik väga positiivsed, väga positiivsed arengud ja aitavad parandada majanduse seisukorda erinevates liikmesriikides. kõik need erinevad äh, rahastamisvahendid. siin raportis on juttu ju ka eelkõige investeeringutest noortesse, kutseõppesse, nende tööhõivesse ja ka liikuvusse, see on minu meelest väga hea. teatavaid kahtlusi, mis on siin parlamendis ka juba varem kõlanud, ka kuulamisel, mis puudutas noorte töötust, neid kahtlusi tahaksin veel kord väljendada, nimelt et mis puudutab noorte liikuvust, siis tihtipeale peitub selle taga see, et noored äh, nii-öelda põgenevad oma koduriigist majanduslikel põhjustel. veel üks märkus, mis puudutab kaasrahastamise suurendamist energiatõhususe parandamiseks liikmesriikides. oluline on, et selliste projektide puhul võetakse arvesse ka traditsioonilisi energiaallikaid ja energiatõhususe suurendamist. see on oluline ka selliste äh, tööstusharude puhul, millele toetub mõnede liikmesriikide majandus. jah, esitame hiljem ka oma märkuseid, muudatusettepanekud. aitäh, Jüte Steinrück sotsiaaldemokraatide poolt. aitäh, proua esimees. kõigepealt tahan öelda, et see raport ei ole kindlasti nii halb kui eelmine, millest rääkisime väga hea, et siin on keskend-, siin on keskendutud ähm, VKE-dele, aga see on üsna kitsas fookus, me peaksime siin lähenema veidi laiemalt ja mitte keskenduma ainult VKE-dele. hea on ka see, et siin on juttu investeeringutest noortesse, nende võimetesse ja et siin on välja toodud ka mikrokrediidirahastu progress on väga oluline vahend sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks. meil on vaja suuremaid investeeringuid haridusse, kutseõppesse ähm, ja esitame selle kohta ka oma muudatusettepanekud, aitäh! suur tänu! sõna on proua Akinil. aitäh, proua esimees! väga lühidalt, ma arvan, et saan selle raporti puhul nõustuda härra Kaasa positiivse äh, meeleoluga. ma siiski äh, tooksin välja mõned punktid, ma arvan, et see on oluline, et see on välja toodud äh, asepresident Kadaneni kavatsust suurendada tööd just noorte tööhõive hariduse vallas, see on oluline ja ka mikrokrediidi rahastu progress. see on tõepoolest oluline sotsiaalse tõrjutuse vaid võitlemisel ja kaitsetumate rühmade toetamisel. ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toimus äh, kuus äh, tehingut selle rahastu raames ja see on väga hea uudis äh, parlamendile, sest mõned meist teavad, et me võitlesime väga tugevalt selle eest, et see ra-, seda rahastut rakendataks. me soovime, et siin oleks ka rohkem liikmesriigi spetsiifilist lähenemist, võttes arvesse iga liikmesriike vajadusi ja me räägime küll kogu aeg VKE-dest Äh, aga oluline on keskenduda ka just keskmisega suurusega mm, ettevõtetele. nii et meil on mõned muudatusettepanekud, aga üldiselt saame nõustuda selle raportiga, aitäh. aitäh, kas äh, siin on ka kedagi, kes esindaks kuue fraktsiooni ja soovib sõna? tundub, et ei, siis roheliste äh, nimel Karima Teli aga tema pole endiselt kohal, selles juhul EFTD nimel Laura Agia. aitäh, proua esimees. kuigi ei saa eitada, et et Euroopa investeerimis- pank on andnud oma olulise panuse majanduse arengusse, siis sellegipoolest tuleb öelda, et tulemused ei ole olnud piisavad. instrumenti on võetud kasutusele olukorras, kus kriis oli juba jõudnud väga kaugele ja juba olid tekkinud tõsised kahjud ja siis üritati kriisi pidurdada, aga oli juba liiga hilja selleks hetkeks. kahju oli juba tehtud. sellepärast äh, tahaksime rõhutada, et tegemist oli instrumendiga, mida ilmselt ei asutud kasutama õigeaegselt või õigel ajahetkel, nimelt viis aastat pärast kriisi algust. ja sellepärast ei ole tulemused tänaseni sellised, nagu nad olla võiksid. veel üks märkus, muidugi on oluline investeerida noortesse, aga Euroopa Investeerimispank peaks seda tegema ainult siis, kui küsimus ei ole mitte niivõrd äh, AAA hinnangu saavutamises, vaid, reitingu saavutamises, vaid oluline on see, et anda noortele võimalusi. tahan lihtsalt rõhutada, et ei ole alati mitte niivõrd oluline kõrgetest, kõrged standardid saavutada, vaid lihtsalt pakkuda vahendeid töötuse määra vähendamiseks, pakkuda võimalusi noortele ja lõpetuseks äh, tahaksin veel välja tuua, et mis puudutab Itaaliat, siis äh, siis kolme kuuekümne viie protsendi ulatuses kasutavad neid äh, rahastusvõimalusi just suured äh, ettevõtted ja tööstuse ja teadusuuringute puhul kümme protsenti. kui nüüd veidi arvutada, siis selgub, et äh, VKE-d, kellele tegelikult need investeeringud peaksid olema suunatud ja kellele tugineb suures osas meie majandus, nemad saavad tegelikult vähe kasu nii et me kindlasti veel esitame oma muudatusettepanekud, aitäh! aitäh, annan sõna härra Toomas Mannile. Ähm, aitäh, proua esimees, Juta Steinrück ütles sotsiaaldemokraatide nimel, et VKE-dest ainuüksi ei piisa mina ei ole tema arvamusega nõus, mina olen õnnelik, et meil oli võimalik võtta vastu need meetmed VKE-de jaoks. VKE-des on kõige rohkem töökohti, kõige rohkem praktikakohti ja just äh, seal tuleb äh, härjal sarvedest haarata, meil tuleb tõesti toimivad meetmed välja töötada ja mul on väga hea meel, et need äh, nõupidamiste voorud käivad. mõned eelkõnelejad juba ütlesid, et meil on siin tehtud vahet erinevate riikide vahel see mõnes riigis võib olla tegemist Äh, väikese ettevõttega teises riigis, aga suure ettevõttega, kui me räägime sama arvu, samast arvust töötajatest. nii et tõesti, sellepärast on väga tähtis arvestada erinevate liikmesriikide olukorda ja nende ettevõtluste ülesehitust. ja sellepärast on mul väga hea meel, et investeerimispank siin midagi ette võttis. tegemist on raportiga, mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, mitte kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja sellepärast tegelikult äh, on tulemus pärim, päris hea ja raportöör täiesti õigesti toob siin välja selle viiekümne protsendi määra VKE-de rahastamisel mobiilsuse küsimus, mõned leiavad, et liikuvuse tähtis, puhul on tähtis lihtsalt ainult äh, rahastada ja rahastada, aga liikuvuse puhul on tähtis ka see, et saab kuskil mujal tegutsema hakata ja et seda poleks tehtud, kui toetust poleks saadud, nii et siin ei tohiks seda kõike väga negatiivselt näha ja öelda, et me siin mingit äh, nomaadilise süsteemi üles loome. tõesti tähtis on, et noortel inimestel oleks võimalus oma andeid rakendada Euroopa Liidus. see on minu arvates väga õige lähenemine ja olen nõus ka sellega, mida öeldi siin progressi kohta, mikrokrediidirahastu kohta, täiesti tundmatu vahend on see. Euroopa Sotsiaalfondi teavad inimesed, aga progressi puhul ei ole informatsiooni edastatud, aga tegemist on suurepärase algatusega mul on veel üks soov. Euroopa Komisjon ütles natukene aega tagasi, et kui meil on programmid, siis me soovime, et me saaksime toetada ka neid programme, mille puhul me tulemust ette ei tea. nii et ka riski eh, riske täis projekte, mille puhul pole kindel, et asjad alati õigesti lähevad. et ei hakata siin lihtsalt raiskama raha, vaid eh, ollakse valmis katsetama ja see on minu arvates täiesti õige lähenemine ma arvan, et äh, selle määra ja võimaluse peaksime säilitama ja sellepärast raport on päris hea. ma teen veel paar-kolm muudatusettepanekut, aga üleüldiselt oleme sellega rahul ja majanduskomisjon, mille liige ma olen, peaks ka selle raporti sellisel kujul vastu võtma, nii et me saaksime hiljem öelda, et me tahame tõesti rääkida sellest, kui palju mõistlikku tööd Euroopa Investeerimispangas praegusel hetkel juba ära on tehtud Thank you, Mr Dominic Martin. suur aitäh. Dominic Martin. suur aitäh. proua esimees, kolleegid seda juba ütlesid kuigi jah, investeerimispanga mõjud ei ole võib-olla väga suured, võib-olla see, mis ma ütlen, on teile üllatav, aga meie arvates on härra Kaasa ettepanekud ja soovitused väga head, võib-olla ma isegi veidi liialdan, ütleme, et head, no ühesõnaga rahuldavad, vastuvõetavad. ja tegemist on meetmetega, mida me peaksime tõesti ka ise soodustama kõikides liikmesriikides, aitäh. suur aitäh ja proua Jaslovetska, palun suur tänu. mina olen nõus eelkõneleja öeldu esimese poolega, et jah, tõepoolest suurepärane raport, tahaksin õnnitleda raportööri, tahaksin aga välja tuua ühe punkti, mis minu arvates väärib suuremat tähelepanu. nimelt siin räägitakse õppelaenudest, me tihtipeale räägime meie komisjonis äh, sellest, et Euroopa ühiskond on kannatanud majanduskriisi all, aga mitte ainult ning et ühiskond tegelikult on vaesustunud. ja väga raske on üliõpilastel minna teise riiki õppima. tihtipeale oleme väitnud, et tööturul eeldatakse üliõpilastelt paremat väljaõpet, ei piisa sellest, et olete lihtsalt insener, vaid tuleb olla väljapaistev insener nii et lõppkokkuvõttes on inimesed vaesemad ja on palju selliseid perekondi, kes ei saa finantseerida üliõpilaste minekut ähm, välismaale ning nemad peaksid saama laenu. nii et laenukeskkond peab olema rohkem sõbralik üliõpilastele ning üliõpilased peaksid tundma ennast turvaliselt, et nad suudavad tulevikus need laenud ka tagasi maksta, aitäh. härra Fontoolis, palun. suur tänu, proua esimees. punkt üks, siin öeldakse, et raportöör on rahul sellega, et Euroopa Investeerimispank kulutas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal üheksa koma üks miljardit eurot noorte oskuste arendamiseks. aga millised on konkreetsed sellise eh, rahastamispoliitika tulemused? kuidas on see panustanud näiteks tööpuuduse vähenemisse, sest et see on ju lõppkokkuvõttes meie eesmärk. mis kasu on sellest, kui meil on kvalifitseeritud töötud? meil ei ole ju kasu sellistest inimestest, kes otsivad töökohti sellises sektoris, kus neid enam ei ole, meil on vaja poliitikat, mis ka tegelikult vähendab tööpuudust. on vaja stiimuleid ettevõtetele, et nad võtaks tööle noori ning on vaja tagada ka riigisisene ränne. tihtipeale liiguvad sisserändajad aga hoopis teistesse riikidesse ning enamasti suunal lõunast põhja, aitäh tänan. kas komisjonist sooviks keegi sõna? kas teil on mingeid märkusi? komisjonist keegi sõna ei tundu soovivat, hästi. nüüd, milline on ajakava? muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes november. komisjonis tuleb see hääletusele kahekümne esimesel või kahekümne teisel jaanuaril ja täiskogule läheb see märtsis järgmisel aastal, nii et selline ajakava. nüüd läheme hääletuse juurde. kas teil on kõigil hääletuskaardid ka olemas? Friday we'll vote on the uh, European Glo- hästi, kõigepealt lähme siis globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta. tegemist on taotlusega Raumalt Soomest. elektrooniline hääletus. hääletage palun. Those against. EPP is one too many rahvaparteist on üks inimene üleliia. Now it's fine uh,. Uh... nüüd on korras It's carried. see on heaks kiidetud. nüüd lähme Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku juurde aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. kõigepealt on meil üks äh, eraldi hääletus, Rahvapartei on seda soovinud ja ALDE toetanud. edasi on taotluse, taotlus veel üheks eraldi hääletuseks. siit soovitakse välja võtta viide raporti kohta, mis käsitleb asbesti, see taotlus tuli aga liiga hilja, aga kuna seda toetavad ka teised fraktsioonid, siis saame ikkagi selle üle hääletada. nii et esimene eraldi hääletus, teil on see hääletusnimekirjas ka olemas, nii et terve tekst ilma viiteta asbestile ning ilma sõnadeta mis on siin Rahvapartei taotluses, mis räägib sidusatest Euroopa Liidu reeglitest tööaja kohta. nii et äh, number kaks asbest ja number kolm esialgne eraldi hääletuse taotlus, nagu Rahvapartei seda soovis. The first step uh,, who is in favor? kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid heaks kiidetud. nüüd teine osa asbest, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? selle peame vist üle kontrollima elektrooniliselt EPP is one too many. rahvaparteist on jälle üks inimene üle. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd kolmas osa loen ette inglise keeles as well as to develop binding work and working time. nii, kes on selle poolt? kes on vastu, erapooletuid. kontrollime selle ka üle. Favor, vote against, the vote is closed. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus suulise küsimuse kohta elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nüüd läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde. kompromisstekst suuliselt vastatava küsimuse osas võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine. ja siin on eraldi hääletus, esimene osa, terve tekst kuni neljanda punkti lõpuni. kes on poolt? vastu? see on heaks kiidetud. teine osa tekstis punktis viis. diskrimineerivad tegevused, kes on poolt, kes on vastu? heaks kiidetud. Yes, we check. kontrollime siiski üle. Uh, it's uh, the vote is closed. hääletus on lõppenud nüüd siis lõpphääletus suulise küsimuse osas. The vote is closed. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud päevakorrapunkt number üheksa. Point nine, the oral question. punkt üheksa, suuline küsimus komisjonile, vabandust, siiski nõukogule. kes on poolt? Peter, where's the voting list? Question to the council, please. The voting list? This is the voting list. Mm -hmm this to the Council? Yes. Mm. The council. But here, so we here, start here compromise A. Compromise mm-hmm. A. So that's everybody okay, compromise A. In favor. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss B, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number seitse, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kontrollime üle muudatusettepaneku number seitse. hääletus on nüüd lõppenud heaks kiidetud. number kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üksteist, poolt, vastu erapooletuid kontrollime üle. The vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige neli, muudatusettepanek number kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud lõpphääletus. The vote is closed. hääletus on lõppenud. rahvaparteist üks hääl üleliia. tulemused on nüüd olemas, see on heaks kiidetud, nelikümmend kaks poolthäält. no this is the first one mm.. You can. This is. We have. We have another one. Yeah. Okay, so the commission. Or a question to the commission. suuline küsimus komisjonile, kompromiss A. kes on poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number seitse, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle muudatusettepanek number kümme lõige kolm Uh, the vote is closed. hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. kompromiss C. kes on poolt? vastu? heaks kiidetud ja nüüd lõpphääletus. kes on poolt? vastu? erapooletuid. elektrooniline hääletus siiski, lõpphääletus. The vote is closed. hääletus on nüüd lõppenud. rahvaparteist jälle on üks üle. hästi, see on heaks kiidetud the resolution. Do I have I have no. I know. Thank you. Will you please? Thank you. Uh, now we vote on the resolution. nüüd lähme resolutsiooni juurde. strateegiline raamistik nüüd äh, number nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number viiskümmend neli, see on eraldi hääletus esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kontrollime üle kolmanda osa. The vote is uh, EPP. rahvaparteist on endiselt keegi üle. tänan, nüüd on tulemused teada. heaks kiidetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle üle. The vote is closed. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. koos suulise muudatusettepanekuga. jah, õige we don't have to take it. No, it's fine. It's no. Okay. Compromise I kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend üks. jälle osade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ongi tagasi lükatud. nii et nüüd teine osa langeb ära, nüüd lähme edasi seitsmekümne teise juurde. kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle. number seitsekümmend viis hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. edasi kompromissi Ott, kes on poolt. vabandust, siiski seitsekümmend kolm enne. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. ja nüüd tuleb kompromissi Ott, kes on poolt nii et kõigepealt esimene osa, terve tekst ilma sõnadeta töökohtade kvaliteet, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja nüüd siis järgmine etapp, nüüd koos sõnadega töökohtade kvaliteet, kes on poolt? vastu, erapooletuid kontrollime selle üle. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud edasi number kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud FEM seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss M, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number sada poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja see viimane oli siis koos muudatusettepanekuga kuus miljardit, mitte miljonit, nüüd kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss O. kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime sada üht-teist. soovisite kontrollida, kontrollime. Uh, the vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ei, vabandust, siiski tagasi lükatud. sada kaksteist, esimene osa, osade kaupa hääletus siis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. It's carried. vastu võetud eh,. Paragrahv ten. lõige kümme. sada kolmteist ja sada neliteist. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist, kes poolt? ei, see langeb ära. sada kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Q. kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. The vote is closed. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. sada kolmkümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, sada kolmkümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek S, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. siis teksti originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime sada neljakümmend kuut, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt siiski sada nelikümmend üheksa, mis on kooskõlas saja neljakümne kaheksaga, sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime seda neljakümmend üheksat. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe enamushäälega sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada viiskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. äkki on tulemus vastupidine oh,. Sorry, I didn't see that you were vabandust, ma ei näinud, et te olete kahekesi siin minu ees, siis siiski vastu võetud. suurepärane kompromissettepanek B, kes on poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek U, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend kaks järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, kes poolt,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 tagasi lükatud. kontrollime. kuus. hääletus on alanud ja lõppenud. kakskümmend kuus poolt, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt. kaheksa. We'll take the vote on, on number eight first. hääletame kõigepealt kaheksa üle, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kas te soovisite seitset kontrollida? kontrollime. seitse, mis lükati küll esialgu tagasi. uuesti siis. hääletus on alanud ja lõppenud. see lükati tagasi, jah. kaks häält poolt. sina ja see noormees teie kõrval kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Amendment eighteen, those in favor. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist, poolt, vastu tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. ma ei tea, kas ma sain päriselt aru, aga siin on kirjas, et mina olen esitanud äh, keelelise muudatusettepanekuga, ei, tegelikult oli see teksti täiendamiseks. me hääletame kahekümne esimese üle. ja jah, jah. siin hääletusnimekirjas, mis minu ees on, ahah, ühesõnaga te hakkate alles seda hääletama, selge, jah, vabandust. vabandust, tundub, et teil on vananenud nimekiri me hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üks, kes on poolt? vastu er-, tagasi lükatud. kakskümmend üks tagasi lükatud. kakskümmend kaks esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kas me saaksime seda kontrollida? hääletus on lõppenud. põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud naistekomisjoni muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt. soovite kontrollida kolmekümmend viit? jah, olgu. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus järgmiseks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud FEM neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt? ei, see langeb ära. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, nelikümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis kontrollime neljakümmend nelja, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime neljakümmend viit, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud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 veel minema tagasi leheküljele kolm, kus on muudatusettepanek seitseteist. In our list it's page three. It's in the yes in our list it's. meie le-, meie nimekirjas on see leheküljel seits-, kolm muudatusettepanek seitsekümmend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 vaid meil toimub veel ainult lõplik hääletus äh, resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? ah, ja siis teeme seda veel ka elektrooniliselt. Have you all voted? kas te kõik olete hääletanud? aitäh! kolmkümmend üheksa poolt, viis vastu, kuus erapooletut. selline tulemus siis. Mm. Mr. Jordan, who's sitting. Yeah, yeah. Just give him okei okay,, are you ready for the hästi, kas olete valmis järgmise päevakorrapunkti jaoks? euroala töötuskindlustuskava, Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud. tegemist on teadusuuringuga ja annan sõna härra Joseph Johnile kes on Euroopa lisaväärtuse osakonna tegevdirektor uuringute teenistuses, nii et äh, sõna on teil, härra Tann. suur tänu, proua esimees. tõepoolest, esindan Euroopa Parlamendi uuringuteenistust ja Euroopa lisaväärtuse direktoraati, mille juhatus lõi selleks, et ähm, liikmetele äh, siis pakkuda teavet, äh, mis puudutab erinevaid analüüse ja esitlen täna uuringut, mis on Esperto Tšekini raporti, raportist tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast ja me oleme näinud, et äh, erinevad tegevused Euroopa tasandil võivad luua pea ühe triljoni väärtuses lisaväärtust, näiteks selliste algatuste näol nagu ühine töötuskindlustusskeem ja me oleme täna siin selleks, et tutvustada teile erinevaid võimalusi, anda teile kätte instrumendid. me avaldasime selle uuringu käesoleva aasta veebruaris ja meil toimus siis ka väike arutelu selle üle. teema olulisus on kasvanud, vahepeal on toimunud mitmeid arutelusid nii akadeemil, akadeemilises maailmas kui ka poliitilisel tasandil. meie Äh, aruandes on kaks lisa, ühe neist on koostanud äh, SEPS ja teine, ja teise äh, siis poliitikuuring- või majandusuuringute keskus. jah, me toome seal välja ka Ameerika Ühendriikide kogemuse, mis on huvitav selles kontekstis, sest neil on toimiv äh, töötuskindlustussüsteem. nii et äh, me uurisime ka seda. me teame, et äh, sotsiaalne sammas on väga oluline äh, selles kontekstis, nii et suur tänu proua esimees ja annaksingi nüüd sõna meie ekspertidele, kellel on ette valmistatud esitlus. hästi, kas härra Tols tutvustab meile seda uurimustööd um,? Actually, I'm Ilaria Maselli from SEPS um,. Thank you, thank you, chair uh.... aitäh, et olete meid siia kutsunud, et uh, saaksime tutvustada meie uuringut, mis puudutab töötuskindlustuskava, ma arvan, et see peaks olema prioriteediks uuele komisjonile ja parlamendile. alustuseks esitan väga lihtsa küsimuse, kindlustus mille vastu? praegu on meil kaks äh, ettepanekut, kui vaadata kirjandust, mis on selle kohta äh, avaldatud, nii et need kaks võimalust oleks siis ühelt poolt selline kindlustus, mis leevendaks äh, nii-öelda iga väikest šokki, iga kord, kui, või iga väikest vapustust, kui toimub väike majanduslangus mõnes liikmesriigis, siis äh, on võimalik pakkuda hüvitist töötutele selles liikmesriigis. ja teine ettepanek, mille meie CEPSis koostasime, põhineb ideel, et äh, leevendada ainult suuri vapustusi ja igapäevane tegevus jätta liikmesriikide kätesse, luua selline fond, mis oleks lisatagatiseks liikmesriikide kindlustussüsteemidele erilisteks juhtumiteks, nagu näiteks kui ähm, mõni tornaado peaks tabama riiki või midagi sellist. põhiline eeldus on, et majanduslanguse kulud kui töötus suureneb nelja protsendi võrra, on kaks korda suuremad kui siis, kui see suureneb ainult kahe protsendi võrra. siin näete ka seda valemit, meil see arvutus põhineb, see on tegelikult väga, väga lihtne skeem. Euroopa fond peaks aitama liikmesriiki siis, kui töötus töötuse määr ületab äh, teatud protsendi. nagu siit valemist on näha, siis peaks see fond maksma hüvitusi lühiajalistele töötutele iga, äh, iga kord, kui töötuse määr ületab äh, teatud määra. jah, meil on siin kolm erinevat juhtumit näete siin, milline oleks olukord, kui selline süsteem äh, oleks juba kahe tuhande esimesest aastast rakendunud? niinimetatud Brüsseli vihma äh, juhtumis äh, oleks siis sada kuuskümmend üks korda see kasutusele tulnud ja see oleks vähendanud ühe koma kolme protsendi võrra töötuse määra. ja teine juhus on see, kui lühiajalise töötuse määr on üle nelja protsendi ja sellisel juhul oleks siis äh, fondi kasutatud üheksakümmend korda nelja aasta jooksul ja kolmas juhus on siis nii-öelda see äh, tormivari, mille puhul oleks sekkumisi olnud harvem, aga need oleksid olnud suurema mõjuga. seda oleks juhtunud siis neljakümnel juhul. mul on siin äh, kaks skeemi näit-, näited näiteks on siin Kreeka ja Eesti. kui äh, siis Kreeka puhul need väljamaksed umbes üks protsent SKP-st igal aastal ja see on, see on siis suure majanduslanguse ähm, ajal ja Eesti näite puhul on näha, et sekkumine, sekkumist oleks vaja olnud mitte ainult kahe tuhande ühenda, kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal, vaid ka kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist, kui äh, kriis jätkus. no mis on sellise süsteemi eelis? me arvame, et see on poliitiliselt lihtsam, seda on lihtsam rakendada kui tohutult mahukat töötuskindlustuskava Euroopa tasandil põhjuseks on see, et vaja on üsna vähe rahastust, meie hinnang on, et fond oleks pidanud olema kõige suurem kahe tuhande üheksandal aastal, kui oli mitmeid juhtumeid, siis oleks vaja läinud umbes kolmkümmend miljardit, umbes null koma neli protsenti Euroopa SKP-st, nii et ähm, nii et äh, tegelikult ähm, raha, rahalisi vahendeid ei olekski nii väga palju vaja olnud, aga mõju oleks olnud suur nii et kui töötusmäär tõuseb, siis on võimalik fondil kohe sekkuda ilma suure bürokraatliku äh, süsteemita. veel üks eelis on see, et seda fondi on võimalik rakendada käsikäes ähm, liikmesriikide süsteemide teatava ühtlustamise või koondamisega. praegu on need töötuskindlustuse skeemid üsna erinevad erinevates liikmesriikides, mõned neist aitavad majandust stabiliseerida ja teised mitte. ilmselgelt on ka mõningaid tõkkeid. üks neist on see, et see fond peaks olema kohustuslik, kui on juba võetud vastu otsus, et see katab kogu euroala rahandusliitu, siis peab see olema kõigile ka kohustuslik. põhjus on väga lihtne kui kindlustus ei ole kohustuslik, siis võtavad osa ainult ähm, nii-öelda pahad poisid ehk need, kes äh, oma, kelle olukord on halb. veel üks äh, tõke, mille me avastasime, on see hirm pidevat äh, raha ülekannete ees. see ei ole õigustatud, sest äh, kui vaadata pikemas perspektiivis, siis iga riik seisab mingil hetkel silmitsi ähm, majanduslanguse probleemidega, näiteks äh, kui vaadata üheksakümnenda aastate algust, siis näiteks Taanil ja Rootsil oli tollal vaja tuge. tänapäeval me ei näe neid kriisiriikidena, aga tollal oli neil probleeme. räägiksin nüüd paar minutit ka Ameerika Ühendriikide süsteemist, mis meie meelest ei ole heaks eeskujuks Euroopale. põhjus on selles, et Ühendriikide töötuskindlustussüsteem on reguleeritud föderaalsel tasandil, sest kardeti sotsiaaldumpingut osariikide tasandil. Euroopas ei ole see hirm õigustatud, sest et sest et siin on süsteem teisiti arenenud. teine põhjus on see, et Euroopa Ühendriikides on föderaalvalitsusel, keskvalitsusel võimalik laiendada ne-, vajadusel kindlustushüvitiste väljamakset majanduslanguse puhul ja me kardame, et nõukogu ja komisjon ei saaks Euroopas nii kiiresti reageerida kuid midagi me saame ka Ameerika kogemusest üle võtta nimetatud experience rating ehk kogemusreiting ja see to toimib äh, Ameerikas selliselt, et äh, kõik osariigid teevad sissemakse föderaalfondi ja majanduslanguse puhul on seal siis võimalik vahendeid hädas olijatele eraldada. see oleks üsna kasulik reegel, mille võiksime üle võtta. ja lõpetuseks tuleksin selle mõtte juurde, et kuidas kombineerida töötuskindlustust teiste kindlustussüsteemidega, sest me näeme, et töötuskindlustused toimivad suurepäraselt ähm,, täidavad oma ülesannet, aga eh, toimivad veelgi paremini, kui kombineerida neid äh, Äh, ka näiteks töö, turuametite ümberkorraldamisega. aitäh! aitäh, proua Massali ja nüüd härra Toots. suur tänu, et kutsusite meid täna siia tutvustama meie tööd, ütleb härra Noimann ja ma tutvustaksingi siin on äh, siin äh, hinnatud, võrreldud erinevaid ähm, töötuskindlustussüsteeme. ja enne, kui räägin meie simulatsioonist, mida kasutasime, siis äh, tutvustaksin üldiseid süsteemi kujundamise võimalusi euroalal. kõigepealt, mis puudutab süsteemi ulatust, siis kas peaks osaliselt asendama või täiendama liikmesriikide süsteeme põhiline töötuskindlustus peaks tagama, et teatud minimaalne kindlustustase oleks tagatud ja teiselt poolt äh, oleks mõeldavad ka pikendatud äh, hüvitised, mida kasutatakse siis, kui majanduslangus kestab pikemat aega. selline süsteem on ka Ameerika Ühendriikides mis puudutab rahastust, siis võib kasutada nimetatud experience rating ut, ähm, mis tähendab äh, siis, et võetakse arvesse liikmesriikide olukorda, aga võib kasutada ka tagantjärgi ähm, maksete ümberhindamist, nimetatud clawback mehhanismi. Äh, nüüd äh, hüvitised, kas pidevad või teatud, teatud päästikul põhinevad need hüvitised, mis on pidevalt saadaval, ei ole siis erakorralised ja teiselt poolt on siis erakorralised äh, väljamaksed, mida kasutatakse äh, majanduskriisis. nii et võiks olla nii see pikendat-, üks võimalus on siis see pikendatud äh, hüvitised ja, ja teiselt poolt siis need erakorralised väljamaksed. ja neid püüdsingi siin võrrelda mis puudutab sellist baastöötuskindlustust, siis stabiliseerumine, stabiliseeriv mõju on ajutine ja see äh, kaob pikema majanduslanguse puhul, kui on tegemist aga pikendatud äh, väljamaksete puhul, siis neist on kasu ka pikema majanduslanguse puhul ja mis erakorralisi ähm, väljamakseid, siis neist on neist on siis kasu selles konkreetses olukorras. Ähm, põhilise töötuskindlustuse puhul ei ole pidevat äh, ümberjagamist, pikendatud äh, väljamaksete puhul on, on, äh, on probleeme kui tekib struktuurne või, või võib tekkida struktuurne tööpuudus. nüüd põhilise töötuskindlustuse puhul on siin oht, et liikmesriigid peavad endiselt tegelema äh, pikaajalise tööpuudusega, kuid võib-olla on see stiimuliks äh, valitsustele, et äh, rakendada aktiivseid tööturupoliitikaid nüüd äh, laiendatud äh, hüvitiste puhul osaliselt kaetakse see mm, pikaajaline tööpuudus sellest ühisest rahastust äh,. me keskendusime oma äh, simulatsioonis äh, sellisele üldisele mm, töötuskindlustusele ja mõtlesime selle, mis oleks juhtunud siis, kui juba tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal oleks seda rakendatud ja see toimiks tänapäevani. Need ja me eeldasime et, et viiskümmend protsenti bruto sissetulekutest on tagatud kindlustussüsteemi ka ja see süsteem on ka tuluneutraalne aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kolmteist ehm, tööjõumaksud on üks koma kuus protsenti ja ehm, uutele töötutele makstakse neid hüvitisi kuni kaksteist kuud vaatasime ka veel võimalikke alternatiivseid stsenaariume, esiteks eh, experience rating ehk siis eh, ehm, hüvitise määr oleneb eh, riigist, teisest siis clawback ehk siis tagantjärgi kohandatakse väljamakseid ja lõpetuseks siis need erakorralised hüvitised, mis makstakse välja siis, kui on vajadus. annaksin nüüd kolleegile sõna aitäh, ütleb proua esimees, äh, aga on hea, et püüate äh, kiirelt äh, oma ettekannet meile esitada, aga ka tõlkidel peab olema võimalik seda siiski jälgida ja tõlkida, nii et palun veidi aeglasemalt. aitäh! ma tutvustaksin meie simulatsiooni kõigepealt kindlustuskatte, mis oleks sellel süsteemil olnud aastal kaks tuhat kuni kaks tuhat kolmteist me näeme siin sinise joonega tähistatud töötuse määra muutumist Kreekas, Iirimaal, Hispaanias ja ja Saksamaal. erinevus on, on selles, et näiteks Saksamaal kuni kahe tuhande viienda aastani eh, suurenes töötuse määr, see oli tollal üks suurimaid euroalal, samal ajal oli teistes liikmesriikides töötuse määr suhteliselt madal. majanduslangusega mõnedes liikmesriikides töötuse määr tõusis oluliselt, näiteks Iirimaal, Kreekas, Hispaanias ja samal ajal see ühtlaselt langes Saksamaal. mis puudutab kiirustuskatet, seda näitab oranž joon, siis äh, üldine töötuskindlustus, mis peaks äh, tsüklist äh, töötust leevendama, siis selle määr langeks majanduslanguse alal ja see on siis põhjustatud pikaajalise töötuse kasvust. nüüd tulen eelarve juurde, et äh, me näeme siin iga-aastaseid netosissemakseid sel simulatsiooni perioodil ja me näeme, et äh, valdav osa liikmesriike oleks tõepoolest mõned, mõnedel aastatel olnud neto ähm, doonorid ja teistel aastatel aga netohüvitise saajad. keskmiselt või siis äh, määrus või see äh, sissemakse määr varieerub äh, erinevates liik-, liikmesriikides mõned riigid, nagu näiteks Austria, oleks aga olnud pidevalt sissemaksjad, näiteks Hispaania oleks pidevalt hüvitisi saanud aga ei tohi unustada, et me, et see simulatsioon käib ainult neljateist aasta kohta, tulemused võiksid olla hoopiski erinevad, kui äh, see ajaperiood oleks pikem. selle põhiskeemi eesmärgiks oleks loomulikult parandada makromajanduslikku stabiilsust euroalal ja me leidsime, et selline skeem oleks tõepoolest oluliselt vähendanud näiteks kahe tuhande üheksandal aastal toimunud vapustust majanduses. me näeme et, et kakskümmend viis protsenti eh, sellest äh, kahjust oleks eh, olnud, oleks olnud leevendatud ja suures osas juba kriisi alguses. aga nagu juba kolleeg härra Neumann äh, mainis, siis äh, see stabiliseeruv efekt oleks äh, järgmistel aastatel vähenenud, sest oleks suurenenud pikaajalise töötute arv. võtsime arvesse ka sellise põhiskeemi varieeruvust, võtsime arvesse madalamat Äh, töö määra. ja üks oluline tulemus meie uuringust on, et ilmselgelt ühelt poolt on automaatne stabiliseerimismäär ja, ja teiselt poolt äh, ähm, tulemus on siis see, et mida mida nii-öelda heldem see skeem on, seda vähem see stabiliseerib majandust. me näeme, et kuluneutraalsed äh, sissemaksed liikmesriigi kohta meie, meid huvitas, et milline on tulemus, kui teatud ajavahemike järel sissemakseid kohe, kohendatakse, võttes arvesse mineviku kogemust ja liikmesriikide varasemaid sissemakseid ja see on näha nendel graafikutel, kus on siis kumulatiivsed netosissemaksed, sinisel, sinine joon on siis kõik, kogu euroala kokku ja siis on näha need erinevad nimetatud clawback mehhanismid ehk tagantjärgi kohandamised ja see näitab, et tõepoolest see muudab ka sissemaksete määra. enamikes liikmesriikides see tõesti toimib, aga mitte kõigis ja põhjus on eelkõige selles, et et need näitajad on muidugi mõnevõrra aegunud, sest need põhinevad eelmise aasta tulemustel. Äh, nüüd siis erakorralised hüvitised, äh, mida makstakse siis, kui töötus tõuseb ühe protsendi võrra eelmisel aastal, see on roheline joon ja äh, Contention B on siis, kui, kui ühe protsendi võrra kahe möödunud aasta või üle-eelmise aastaga võrreldes ja Contention C käib selle kohta, kui võrreldes kolme aasta taguse ajaga on ähm, töötuse määr tõusnud ühe protsendi võrra. me näeme, et, et sellega siis ähm, aidatakse just neid riike, millel on tõesti suuri probleeme töötusega, näiteks Prantsusmaa puhul ka kahel juhul kolmest oleks äh, Prantsusmaa muutunud aja jooksul sissemaksete tegijaks või doonorriigiks ja samas äh, äh, Hispaania oleks igal aastal olnud hüvitise saaja, aga nende erakorraliste skeemide puhul oleks ta saanud hüvitise ajaks alles kahe tuhande kaheksandast aastast. kokkuvõtteks meie järeldus on, et ühine Euroopa töötuskindlustus võiks olla hea automaatne stabilisaator euroalale ja tugev, suudaks tugevdada ka Euroopa poliitika sotsiaalset mõõdet. seda kava oleks võimalik rakendada suhteliselt äh, madala rahus, rahastusega nelikümmend üheksa miljardit äh, eurot aastas ja ei ole ühte netodoonorit või hüvitise saajat, sest see sõltub iga liikmesriigi olukorrast ja selle muutumisest. võimalik on seda reguleerida the clawback mehhanismide ja experience reitinguga. ja lõpetuseks automaatne stabiliseerimine toimiks tõesti kõige tõhusamalt äh, põhitöötuskindlustuse puhul. suur tänu! suur aitäh teile kõigile! tegemist oli uuringuga, mis viidi läbi tööhõivekomisjoni palvel. meil ei ole kuigi palju aega aruteluks, aga siiski tahaksin anda sõna neile kes soovivad esitada lisaküsimusi või teha märkusi. ja alustaksin. kas nüüd härra Becker soovib sõna Rahvapartei nimel? ei. siis on sõna Juta Steinruckil, palun. jah, kõigepealt suur tänu selle informatsiooni eest kahe tuhande kaheksandast aastast Euroopa töötajate tohutu kindlustuskava on nüüd siin Euroopas olnud levinud, aga minule isiklikult see mõiste ei meeldi, sellepärast et äh, vähemalt Saksamaal lükatakse see ühine kava tagasi. ma arvan, et äh, see peaks olema solidaarsusmehhanismi tasakaalustavaks jõuks, äh, aga see ei ole mitte teie probleem, vaid pigem meie probleem mul on hea meel, et te tõstatasite siin kesksed punktid, mis meie jaoks on ka väga tähtsad. Te näitasite, et on nii-öelda rikkaid riike, mis kahe tuhande viiendast kahe tuhande kaheksanda aastani päris palju võitsid töötukindlustuskavast või oleks võitnud ma vaatasin siin Saksamaa numbreid ja ka erinevad uuringud ütlevad, et näiliselt äh, rikas äh, Saksamaa võib sattuda probleemidesse siis, kui majandus langeb. ja ma arvan, et meie jaoks on tähtis nüüd, kui me räägime Euroopa töötukindlustuskavast, äh, Euroopa solidaarsusmehhanismist, et me teeksime endale selgeks, et sellel ei tohi olla negatiivseid tagajärgi töövõtjate töökuludele ja ka ettevõtjate töökuludele ja minu arvates mitte mingil juhul ei tohi sekkuda praegusel hetkel olemasolevatesse riiklikesse süsteemidesse, sest need on väga erinevad. aga see peidab endas ka võimalust, et me saaksime nüüd Euroopa Liidu tasandil miinimumstandardid, mida me ka soovime. minu jaoks on nüüd küsimus, et kas teie näete siin positiivseid või negatiivseid mõjusid äh, äh sissetuleku jaotusele erinevates liikmesriikides ja kas äh, on õige minu hinnang, et Euroopa töötukindlustuskavaga saaksime me tõesti need miinimumstandardid Euroopa Liidus paika panna. seda me väga soovime. teine küsimus. iga ja jälle vähemalt äh, Euroopat kritiseerivad inimesed toovad välja väärkasutuse, ütlevad, et äh, siin tehakse pidevalt ülekandeid ja teie mainisite ka seda kas teie näete ka seda väärkasutuse võimalust ja kuidas oleks võimalik seda kas siis üleüldiselt ennetada või hiljem selle vastu võidelda uh,? We'll take a second question. kuulame ära ka teise küsimuse ja siis saate võimaluse vastata. sõna on Mariann Harkinil, palun. Thank you and thank you. suur aitäh, suur aitäh teile mõlemale või ühesõnaga teile kõigile. see on meile mõtlemisaineks. ja igasugustest simulatsioonidest on alati väga palju kasu. kasu on ka sellest, kui on ülevaade mõjudest. teinekord juhtub, et meil on küll väga head ideed või vähemasti meie arvates on need väga head, aga siis, kui äh, hinnata selle mõju, siis ei osutugi see nii positiivseks, nagu me arvasime, teinekord on see lausa negatiivne, nii et suur aitäh teie panusest siia arutelusse. mina tegelikult ei tunne seda teemat kuigi hästi ja mul oleks paar küsimust üks punkt, mis tasuks kindlasti välja tuua, te rääkisite, et kardetakse seda üleviimist, mis kujuneb igaveseks ja see on jah, väga levinud hirm, vist esimene uuringu tutvustaja räägib sellest, et kui see ajaperiood on piisavalt pikk, siis nii ei juhtu või vähemasti on selline mõju minimaalne, nii et see on siin väga oluline punkt, kindlasti tuleks seda veel detailsemalt analüüsida ja nüüd viimane äh, kõneleja, kokkuvõttes te rääkisite mehhanismidest, mis tuginevad töökogemusel, võib-olla te võisite selgitada, mis need siis täpsemalt on, millised mehhanismid need on ja milline võiks olla nende mehhanismide mõju. mul on palju teisi küsimusi ka, aga ma alles tegelikult töötan läbi seda uuringut nii et igal juhul suur aitäh teile väga huvitavate ettekannete eest. härra Mann, palun. ma leian, et on väga hea, et see küsimus on tõstatatud, et äh, palju meile Euroopa lõhenemine maksma läheks, sest meie siin Euroopas, siin Euroopa Parlamendis näeme, et üha rohkem on neid inimesi ka parlamendis, kes leiavad, et äh, saatkem Euroopa laiali. minu arvates on see täiesti vale tee, samal ajal aga on see kurss väga populaarne. ma olen veendunud, et meil õnnestub selle kursi vastu võidelda ja et me oleme selles edukad. Jean-Claude Junckeri mõtteks oli, et meil on vaja uusi meetmeid, meil on vaja öö, äh, rohkem Euroopat kuid kuidas seda kõike rakendada? mul on küsimus kõikidele ekspertidele. selleks, et meil oleks selline Euroopa tasandiline kindlustuskava, peame me ju oma riiklikke kindlustussüsteeme kohandama, kas me oleme seda valmis tegema, kas me saame sellega hakkama? või siis ka riiklikud haldusüksused peavad hoopis teistmoodi olema üles ehitatud. me sekkume valdkondadesse, kuhu me pole siiamaani sekkunud, meil ei ole praegusel hetkel veel ühtset tööturgu, meil ei ole ka sotsiaalpartnereid, mis Euroopa Liidu tasandil üheskoos võitleksid, vaid mis ühendavad lihtsalt kogemusi erinevatest liikmesriikidest kas on nüüd lihtsalt oht tõesti, et tekib uus selline maksete liit, ülekandmise liit? Juta Steinrückil on õigus, et me peame solidaarsust üles näitama, aga meil on selleks oma vahendid juba olemas. Euroopa Sotsiaalfond näiteks, seal on miljonid, meil on ka globaliseerumisega kohanemise fond ja ka teised meetmed, mis juba praegu on olemas. nii et kas siis ei teki oht, et meie töötute jaoks teistes liikmesringides oleme vastutavad. minu arvates on see oht täiesti olemas ja seepärast saan aru, et sotsiaalset mõõdet tuleb tugevdada, aga ei ole vaja sellist äh, finantsvahendite kinkimise fondi, see tooks endaga hoopis valed ootused kaasa. tuleb kasutada neid meetmeid, mis meil praegu on juba olemas. meil on piisavalt Euroopa tasandil meetmeid juba praegu olemas, nii et minul on suured kõhklused ja te tõite hästi välja nii eelised kui ka puudused ja kui soov, seda rohkem kommenteeriksite, oleksin ma väga õnnelik. hästi, äkki te siis võiksite vähemasti üritada vastata kõikidele nendele küsimustele? Ähm, aitäh, ma siis nüüd vastan ja alustan viimasest küsimusest. Ähm, olen täiesti nõus sellega, et äh, kui me räägime rakendamisest või erinevatest võimalustest, äh, kuidas Euroopa töötukindlustuskava ja millal sellist töötukindlustuskava sisse viia, et äh, tõesti rakendamiseni on veel väga pikk tee ja kõigepealt nõuakse olemasolevate tööturuinstitutsioonide harmoniseerimist. tegemist ei ole kohe kindlasti meetmega, mida oleks võimalik üleöö sisse viia. aga tuleb öelda, et olemasolevad meetmed praegu Euroopa Liidu tasandil ei äh, stabiliseeri süsteemi automaatselt. ühise töötukindlustuskava ja ka teiste ettepanekute eh, eesmärgiks, mis on suunatud majanduskasvule, on just see, et tegemist oleks ehm, majanduse erinevate faasidega arvestava stabiliseerimismeetmega nii et sellist automaatilise stabiliseerimismõjuga meedet praegusel hetkel euroalal ei ole ja just sellepärast äh, Euroopa Rahandusliit on ka väga ebatüüpiline liit, sellepärast et teistes äh, valuutaliitudes on tõesti kesksel tasandil automaatsed stabiliseerimissüsteemid olemas. jah, saan aru, et siin on kõhklusi eriti just selles osas, mis puudutab äh, pidevate ülekannete äh, aspekti ja ka neid äh, moraalseid ohte ja just sellepärast on need siin uuringus ka välja toodud. ka nende küsimustega tuleb tegeleda ja neid tuleb analüüsida. siis paluti mul rääkida ka seda clawback mehhanismi eh, ehk seda tagantjärgi makstavat mehhanismi. mõte siin on see, et Äh, erinevatest liikmesriikidest tulevad osamaksed äh, ühtsesse töötukindlustuskavva. et nende puhul ei oleks kõikide liikmesriikide jaoks ühte kindlat summat, vaid et seda osamaksu arvestataks vastavalt sellele, kui palju ülekandeid erinevatesse liikmesriikidesse tehakse ja et iga liikmesriigi osamaks sõltub siis sellest selleks, et äh, äh, majandus äh, äh faasidest mitte lähtuvalt neid makseid teha. tegemist oleks siis mehhanismiga, äh, millega meil oleks võimalik ülekandeid liikmesriikidesse vä-, vähendada ja seda äh, majandustsükleid eirates. nüüd esimene küsimus äh, need jagamismõjud, seda on tõesti väga raske välja tuua, sellepärast et meil on juba tegelikult äh, heaoluriigid, nii et see äh, põhiline töötukindlustus põhinebki ju sellel, et äh, et asendataks osa riiklikust süsteemist Euroopa Liidu tasandil süsteemiga. väga raske on siin nüüd neid äh, Ehm, jagamisvõimeid siis ette ennustada, kuna riikide süsteemid on väga erinevad, nii et siin lihtsalt ei saa neid mõjusid välja tuua. mis puudutab väärkasutust, siis tahaksin tulla ka selle punkti juurde, et kohe kindlasti on vaja juba olemasolevad tööturustruktuure harmoniseerida, enne kui selle kava rakendamisega alustatakse. aitäh! okei okay. uh,, yes, please take. palun, teil on võimalik vastata tänan, suur aitäh kõikide küsimuste eest ja kui me ei suuda kõigile neile vastata, siis palun saatke neile, meile need kirjalikud, sest et me tõesti suure rõõmuga vastame, me oleme teinud ju väga suure töö ära. nüüd, mis puudutab väärkasutamist, tegelikult on see väga piiratud, sest et siin on ju kaheksateist või kakskümmend kaheksa äh, erinevat süsteemi, nii et väärkasutamiseks siin erilist ruumi ei jää. nüüd ideaalselt peaks meie arvates fond käima käsikäes mingisuguse koordineerimise või ühtlustamisega, kas või minimaalsega. me oleme näinud, et äh, siseriiklikud töötuskindlustusskeemid ei suuda tegelikult süsteemi stabiliseerida, seda küll erineval tasandil. nüüd olemasolevad fondid ja nendest kindlasti ei piisa. näiteks Euroopa Sotsiaalfond või globaliseerumisega kohanemise fond, neid kasutatakse struktuursetest probleemidest ülesaamiseks, näiteks delokaliseerimise puhul või offshore töötamise puhul aga siin meie räägime ikkagi tsüklilistest probleemidest, nii et nad ei asenda üksteist, vaid pigemini siiski täiendavad. ja nüüd viimane küsimus, jah, kui palju läheb maksma regulatsiooni puudumine Euroopa Liidu tasandil, meie arvates on see maksumus kõrge, eriti siis, kui tegemist on ekstreemsete juhtumitega, näiteks äh, Ehm, suur majanduslangus viimase viie aasta jooksul või ka majanduskriis üheksakümnendate alguses, mis mõjutas Euroopat ka pikaajalisemalt. nii et seega meie arvates on taas eh, edasikindlustamine erinevate siseriiklike fondide vahel just nimelt positiivne. enamikes liikmesriikides on heaoluriik olemas, mis saab tavaliste kriisiolukordade hakkama, aga ükski riik ei saa hakkama väga suure majanduskriisiga, kui finantsturud kukuvad, töötus kasvab ning lisaks on eelarvepiirangud ka veel Euroopa Liidus ning siis veel surve vähendada töötuskindlustusmakseid just siis, kui neid on tegelikult inimestel kõige rohkem tarvis. nii et sellist asja lubada ei tohiks ja selles ongi töötuskindlustuse kava mõte. suur aitäh! ja ma vabandan, ma ei saa teile rohkem kõneaega anda ja ma ei saa ka anda küsimusteks äh, küsimuste esitamiseks võimalust kõigile neile, kes soovisid seda teha, sest et meil on päevakorras veel üks päevakorrapunkt, mis meil tuleb täna ilmtingimata läbi võtta. nii et suur aitäh teile kõigile, suur aitäh teie panusele ning ka nendele tulemustele, mida te tutvustasite meile. nii et suur aitäh teile kõigile Need dokumendid ja ka arvandmed on olemas ka e-miitingu all, nii et teil on võimalik nende faktide juurde veel tagasi pöörduda ja minna rohkem süvitsi. aga rohkem me täna kahjuks aega pühendada ei saa sellele küsimusele, nii et üritame selle juurde tagasi tulla mõnel teisel moel, aga igal juhul suur aitäh tulemast ja suur aitäh kogu tehtud töö eest. nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde number üksteist, deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine kuna meil on tihe ajakava, siis ma paluksin kõigil neil, kel on selle, kes on selle teemaga seotud, pidada isegi rangemalt kinni kõneajast tutvustavates sõnavõttudes. nii et äh, tere tulemast teile kõigile ja neli minutit saab igaüks sõna sissejuhatuseks ja kui minuni on jõudnud õige informatsioon, siis kõigepealt on sõna tööhõive ja sotsiaalküsimuste direktoraadi esindajal. suur aitäh, proua esimees, kuna mul on vaid neli minutit, siis ma tuletan meelde, et komisjon tuli välja platvormi ettepanekuga ja tutvustas seda siin juba üheteistkümnendal juulil, nii et ma ei hakka detailselt ettepanekust äh, nüüd enam rääkima. tahaksin küll aga rõhutada kolme punkti. esiteks, nüüd meie arvates on ilmselge, et nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed mõjud deklareerimata tööl on ilmselged Euroopa Liidus, eriti käib see just praeguse kriisi haldamise ja kriisist väljumise kohta, töötervishoid, tööohutus ja sellega kaasnevad õigused, samuti näiteks töötuskindlustus ja nii edasi on siin kõik väga olulised, samuti ka äh, pensioni väljavaated, ebaõiglane konkurents, maksutulude vähenemine ning ka sotsiaalmaksutulude vähenemine, teiselt poolt peab tooma välja naiste tööhõive, nais, naisi puudutab deklareerimata töö veel eriti. Eurobaromeetri viimaste andmete kohaselt iga kümnes inimene on tunnistanud, et ta on ostnud kas teenuseid või kaupu, mis on deklareerimata töö tulemuseks ning neli protsenti ütlesid, et nad ise töötavad ilma oma tööd deklareerimata, seda siis viimase aasta jooksul. nüüd teiseks ma tahaksin tuletada meelde, millistel põhjustel komisjon oma eelnõuga välja tuli nimelt meil on vaja uut Euroopa Liidu tasandil koostöö võimalust. on küll erinevaid projekte, mida on juba mitme aasta jooksul ellu rakendatud teatud liikmesriikides. komisjon on ka kaasrahastanud selliseid väga häid projekte, nii et me ei alusta mitte nullist. küll aga oleme me täheldanud teatud puudujääki Euroopa Liidu tegevuses selles valdkonnas ning koostöö liikmesriikide vahel on ilmselgelt puudulik. miks nii? nimelt me oleme näinud, et ei ole kõikehõlmavat lähenemist, teatud liikmesriigid küll on töötanud välja parimad tavad ja näiteks tööinspektorid, kes muuhulgas tegelevad ähm, sotsiaalsete aspektidega, ja näiteks ka immigratsiooniküsimustega või ka eksperdid maksuametitest tegelikult ei tee koostööd, ei ole olemas sellist kohta, kus nad saaksid koostööd teha. nii et ei koondata ka neid kogemusi. nüüd teine tegur. nimelt siseriiklikel võimuorganitel, kuid ka Euroopa Liidu tasandil on raske mõista, millised on deklareerimata töö piiriülesed mõjud. enamasti on olemas süsteemid, mis võimaldavad deklareerimata tööga tegeleda siseriiklikult, kuid ei tunta tegelikult süsteeme, mis on teistes liikmesriikides, ühtlasi on väga raske andmeid vahetada. nii et komisjoni välja käidud platvorm üritabki lahendada just nimelt need probleemid ja puudused. nüüd kolmas punkt, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida, on järgmine. nimelt on täiesti selge, et see uus Euroopa tasandil koostöö tegemine tähendab, et tuleb kaasata siia erinevad sidusrühmad. loomulikult siseriiklikud võimuorganid sinna alla käivad erinevad asutused, järelevaatasu, järelevalveasutused, ennetusega tegelevad asutused, kuid lisaks tuleb koostööd teha kindlasti sotsiaalpartneritega. mõnedes liikmesriikides teevad nad juba praegu koostööd otse järelevalve ja ennetusasutustega ja nende tegevusest on selgelt tulnud välja ka väga head tavad mõnedes liikmesriikides kindlasti tuleb koostööd teha Euroopa Liidu agentuuridega, kellel on vastavad teadmised ja kogemused, millest võib olla palju kasu ja mis kindlasti võimaldavad platvormil alustada tööd kõige paremates tingimustes. siia alla käib loomulikult eh, Eurofound, eh, edasi tööorganisatsioon on rahvusvaheline tööorganisatsioon, kellega me oleme koostööd juba alustanud tööinspektsiooni osas just erinevates liikmesriikides. nii et sellel kõigel tugineb siis hea koostöö Euroopa Liidu tasandil. meie töö peab olema integreeritum, see kajastub ka meie ettepanekus peab olema väga hästi koordineeritud platvorm, kus koostööd saaks teha ja seega on väga oluline just see ühtne ühine kontaktpunkt ja ma nüüd lõpetan, sest neli minutit on juba läbi ja rõhutaksin veel kord, et parema Euroopa Liidu strateegia võtmeks on just nimelt parem koostöö siseriiklikult, vabandust, liikmesriikide vahel, kuid edasi juba ka Euroopa Liidu tasandil, aitäh! tänan! ja nüüd annan sõna härra Menendez Valdesile, kes on Eurofondi direktor, palun. suur aitäh, proua esimees, suur aitäh, et andsite sõna ka Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondile rääkida lühidalt ja jagada teiega veidi informatsiooni. me oleme viimastel aastatel töötanud deklareerimata töö teema kallal, oleme rääkinud ka näiteks lahetatud töötajatest, inimkaubandusest ja nii edasi. kaks raportit on siin erilise tähtsusega poliitilisest vaatenurgast. kõigepealt on andmebaas töötamaks deklareerimata töö vastu, siin on meil kokku koondatud sada kaheksakümmend kuus erinevat meedet kolmekümne kolmest riigist, tegemist on süsteemse heade tavade ja kogemuste jagamise süsteemiga, mis on juba läbi proovitud ning selle kohta on töötatud välja ka hindamine ja need on, see on ka saadaval teile. nii et see on saadaval äh, internetis ja siin saab otsinguid teha sihtrühmade, ringide, äh, vabandust, riikide ning samuti äh, teiste parameetrite äh, alusel ja nüüd me ei räägi mitte ainult heidutavast mõjust, mis on inspektsioonidel, samuti karistustel ja nii edasi, vaid me räägime ka ennetusaspektidest, kuidas mõjutavad need tulemust. nii et me oleme üritanud katta Sligi strat-, äh, traditsioonilised strateegilised äh, aspektid, kuid edasi ka mm, rääkinud äh, sellest, kuidas võiks olla stiimuliks need meetmed just nimelt reeglitest kinnipidamiseks. nüüd me oleme siin teinud ülevaate ka meetmetest, mis on kasutusel erinevates liikmesriikides ning ka kandidaatriikides, keda me uurinud oleme heidutavad meetmed, sanktsioonid, inspektsioonid, neid saaks endiselt veel paremini ellu rakendada, kuid on heaks kiidetud siiski terve rida erinevaid meetmeid. liikmesriigiti on aga rakendatavate meetmete arv väga erinev. nüüd, millised on peamised õppetunnid nendest uurimustest? kõigepealt probleem ise on juba erinev, see oleneb riigi suurusest, aga mitte ainult. tegelikult deklareerimata töö iseloom ise on riigiti väga erinev. on riike, kus deklareerimata tööd teevad põhiselt töötud inimesed, teistes riikides jällegi mitte või siis mõlemat. me oleme täheldanud, et sellele teemale pööratakse vähe tähelepanu, keskendutakse põhiliselt meetmetest kinnipidamisele ja tegelikult heade tavade osas jagavad riigid informatsiooni väga vähe, nii et tuleks kindlasti laiem ülevaade teha nendest meetmetest, tuleb täpsustada, milline on iga meetme eesmärk, oleks hea, kui oleks äh, kui oleks hindamist võimalik teha ka samadel alustel ning et kui oleks selge, milline konkreetne poliitiline meede või poliitiliste meetmete kombinatsioon on kõige tõhusam konkreetses kontekstis. nii et seda kõike silmas pidame, peame meie komisjoni ettepanekud tõesti väga heaks, see keskendub heidutavatele aspektidele deklareerimata töö ärahoidmiseks, kuid edasi ka näiteks teadmiste parandamisele, meetmete analüüsile, ja samuti äh, teadmiste ja kogemuste andmebaasi loomisele. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tahame me mm, viia läbi juba ka teostatavuse uuringu, tuginedes sellel samal andmebaasil. komisjon on vaatleja rollis Eurofondis ja ka teistes agentuurides, kuid lisaks kutsub komisjon üles ka laiendama mandaati, tagama suurema koordinatsiooni äh, nüüd äh, eelarve suurendamine, jah, kui see on ainult või siis vabandust, kui nüüd samade eelarvevahendite juures eeldatakse, et jah, me lihtsalt äh, osaleme rohkematel koosolekutel ja nii edasi, siis see on sobiv, aga kui nüüd siia lisanduvad mingid uued ülesanded, siis äh, võib meil minna keeruliseks. ja nüüd konsultatsiooniprotsessis äh, ka siin parlamendis tegelikult on tuldud välja ideedega, et platvorm peaks ise eksisteerima Eurofondi raames. mina ise arvan, et tegelikult teatud ülesanded siin Eurofondi mandaadiga ei sobi, siin on pigem tegeletakse, meie saame tegeleda siin küll näiteks ähm, uuringutega ning samuti teadmiste jagamisega, seda küll. aitäh, nüüd on sõna Business Europe'i esindajal Te juhite Business Europe'i tööstussektori töösuhete töörühma. jah, mina esindan siin Business Europe'it, mis omakorda esindab ähm, miljoneid äh, ettevõtteid Euroopa Liidus, kes deklareerivad miljonite inimeste tööd. nii et meie näeme, et tõesti Euroopa Liidus on probleeme öö, äh, ebaausa konkurentsiga, kuid siiski meie arvates ei saa probleemi lahendada vaid platvormi loomisel läbi. ja nüüd ma keskenduksin konkreetsematele ettepanekutele, mis juhivad tähelepanu komisjoni ettepaneku puudustele ja ma hakkan kinni siin sellest, mida parlament ise ütles jaanuarikuises resolutsioonis sellest aastast. nimelt me ei räägi mitte ainult karistuste karmistamisest ja sellest, et asutused peavad tegema paremat koostööd. jah, loomulikult see kõik on väga tervitatav, aga ühtlasi tuleb luua selline keskkond, kus ei oleks soodsam teha tööd ilma seda deklareerimata see käib nii tööandja kui töövõtja kohta. nii et kuni olukord on samasugune, siis me näeme ikka ja endiselt liiga palju deklareerimata töötegijaid Euroopa Liidus. nüüd teiseks, komisjoni ettepanekust on puudu ka järgmine, jah, platvorm loomulikult peab analüüsima praegust olukorda Euroopa Liidus, kuid siin ei täpsustata, millist analüüsi tuleks teha. meie tahaksime, et analüüsitaks seda, miks teatud liikmesriikide teatud piirkondades suudetakse paremini luua selline keskkond, kus enamik eh, ettevõtteid ja töötajaid eh, tööd teevad oma tegevust deklareeritult. siis on võimalik teistel piirkondadel ja riikidel ju nendest kogemustest õppida. nii et platvorm peaks kindlasti selliste aspektidega samuti tegelema. nüüd äh, siin ettepanekus räägitakse ka nii-öelda teadmiste ähm, andmebaasist, äh, mis tugineks kahepoolsetel lepingutel. see on tegelikult lähedatud töötajate rakendam-, rakendusdirektiivis ka juba sees, nii et tuleks kõik see registreerida ja avalikustada. me teame, et on väga palju lepinguid, mis on riikide vahel ja nüüd väga raske on nende kohta midagi teada saada, nii et me tahaksime, et ei tohiks ära oodata seda, kui platvorm hakkab tööle, paneb oma töökava paika ja nii edasi, vaid me tahaksime, et komisjon ja liikmesriigid juba praegu registreeriksid need kahepoolsed lepingud, sest et me saame kõik nendest inspiratsiooni ja õppetunde ja äh, ei tohiks ära oodata siis rakendusdirektiivi jõustumist võib-olla alles kahe aasta pärast ja nüüd minu viimane punkt. see räägib ähm, äh, võltsfiiedest. see on jällegi ohuks korralikele ettevõtetele Euroopa Liidus kuid nüüd, kui see on siin platvormis sees, siis me kardame, et tegevus hakkab venima, sest et tegelikult võltsviiendus on ju deklareeritud, see ei ole teadma, teadmata tegevus, see on deklareeritud, mitte deklareerimata, lihtsalt see on äh, valedel alustel deklareeritud. nii et väga oluline oleks seda rõhutada. nii et jah, hea, kui see jääb siia platvormi sisse, kuid seda ei tohiks kasutada vabandusena igasuguse tegevuse edasilükkamiseks. sest et äh, tegelikult äh, liikmesriigid nii ehk naa teavad, et selline fenomen olemas on nii et sellised on minu konkreetsed ettepanekud. Uh, thank you, I'll uh, give the floor. suur aitäh. ja annan sõna nüüd proua Vornekile, kes on ETUK-i juriidiline nõustaja. suur aitäh Etuk omalt poolt tervitab samuti uues sõltumatu deklareerimata tööalase platvormi loomist, me tahaksime, et see plat-, selles platvormis osalemine oleks kohustuslik kõikidele liikmesriikidele ning et lähenemine oleks kõikehõlmav. meie arvates ei ole tegemist järjekordse Euroopa Liidu organiga, see peab päriselt toimima ei tohi luua mingeid takistusi parimate tavade ning informatsiooni jagamisele, kuid meil on vaja paremat koostööd ja regulatsiooni laiemalt, meil on vaja spetsiifilisi eh, tööriistu ja selle kohta on juba olemas näiteks Euroopa Parlamendi raport Tööinspektsiooni kohta meil on vaja miinimumstandardeid Euroopa Liidu tasandil Tööinspektsiooni osas ning ühtlasi konkreetseid poliitilisi meetmeid, näiteks töötajate vahendamise ning ähm, ka koolituse osas ja seda kõike selleks, et võidelda piiriülese deklareerimata töö vastu. nii et meile on täiesti selge, et kõikid, kõik liikmesriigid peavad sellel uuel, uues platvormis osalema äh, kohustuslikus korras ja siin ei tohi meie ambitsioonide vähendamise ettekäändena tuua õiguslikku alust. ja oluline oleks see, et liikmesriikide esindajatel platvormi töös oleks ka tegelik mandaat e, tõhusaks töö tegemiseks. ja loomulikult on meie arvates väga oluline see, et kaasatakse Euroopa Liidu tasandil sotsiaalpartnerid, kuid et seda tehtaks ka siseriiklikult äh, arvestades nende spetsiifilist rolli. nüüd siin räägiti juba teatud siseriiklikest süsteemidest, kus on juba pikka aega sotsiaalpartnerid ametiasutustega koostööd teinud, aga tegelikult peavad ikkagi riigiasutused vastutama deklareerimata töövastase võitluse eest ja nüüd selleks, et me tõesti midagi ära teeksime, me sooviksime, et see platvorm loodaks, saades inspiratsiooni ka siit äh, komisjonist, meil on juba koostöökogemus olemas. platvorm peab töötama sõltumatult kuid siiski võiks seal olla esimees ja aseesimees, kes valitakse liikmete hulgast ning kes esitavad iga-aastase tööprogrammi ning äh, ka aruandluse selle kohta. meie arvates võiks kõrgemate tööinspektorite komiteeks LIK olla seal samuti vaatlejana osaline. ja ühtlasi me tahaksime, et sotsiaalpartnerid oleksid liikmed, et nad saaksid mängida oma rolli, nii nagu ma varem kirjeldasin. me oleme teadlikud sellest, et tuleb kindlasti eristada siseriiklikku deklareerimata tööd piiriülesest ning kahte tüüpi deklareerimata tööle peavad olema suunatud ka eraldi meetmed. samuti tuleb piiriüleste juhtumite puhul teha ka piiriüleseid projekte. infovahetussüsteem tuleks kiiresti teostada tihtipeale on siseriiklikel asutustel vaja teistest riikidest informatsiooni väga kähku. nüüd siin INI äh, süsteem on aga ainult äh, vabatahtlikult laadi siin tekstis ja nüüd, mis puudutab ühtset kontaktpunkti, meie usume, et tuleb tagada kõikide asjasse puutuvate asutuste ning sotsiaalpartnerite kaasamine ja seda aktiivselt nii et seega tuleb siin kombineerida kõikide nende osaliste tööd. platvorm peaks kindlasti tegelema ka võltse viiendusega, kuid tegelikult see ei keskend-, kuid sellest tekst ei räägi ei eesmärkides ega ka ülesannetes ja seega meie loodame ikkagi, et see tekst jääb ambitsioonikaks ning väga jõuliseks, suur aitäh! Uh, aitäh! ja viimane kõneleja on härra Tussein kes on nõndanimetatud SLIK-i juht, mida siin mainiti ka juba ennem, see puudutab siin vanemaid tööinspektorit, ühendavat komisjoni. Te olete ka Belgia avalike teenuste juh-, ametijuht. suur aitäh kõigepealt kutse eest ma kirjeldaksin siis seda, mida teeb SLIK, see on kõrgemate tööinspektorite komitee, nimelt me tegeleme tööohutuse ja töötervishoiuga, koguneme kaks korda aastas ja komisjon korraldab alati ka temaatilise päeva ning ka siis meil on täiskogu, kus on esindatud kõik liikmesriigid. meil on ka erinevad töörühmad, erinevad ja meil on ka siin vaatluskeskusega tegelev töörühm, mis põhimõtteliselt ühendab tööõigust ning teiselt poolt tööohutust ja tervishoidu. meile, meie poole pöörduti just nimelt selle uue platvormi küsimuses äh, me tegime ka omalt poolt soovitused ning ütlesime, paremini ära kasutada juba olemasolevad platvormid infovahetuseks. teinekord on nendes platvormides osalemine üsna piiratud. Neid on mitmeid nii et tuleks ära kasutada ikkagi olemasolevad äh, platvormid ja eemaldada sealt erinevad lüngad ja puudujäägid. nüüd, mis puudutab deklareerimata töö ennetamise platvormi, siis jah, see on võib-olla see on hea idee, aga heaks näiteks võiksin tuua just nimelt kõrgemate tööinspektorite komitee tööd, meil on erinevad töörühmad, aga võib-olla võib nüüd platvormi puhul minna asjad veidi keerulisemaks, sest et Sliki puhul on meie liikmeteks kõik tööinspektsioonid ja see on väga selge, nüüd aga platvormi puhul on siin väga erinevaid asjasse puutuvaid asutusi loomulikult tööinspektsioonid samuti teiselt poolt, aga näiteks erinevad sotsiaalametid, sotsiaalhoolekandeametid, ja ka erinevad riigiasutused. nii et tõstatub tõhususe küsimus ja loomulikult eelarve teemad SLIK-is oli varem igast riigist kaks esindajat, nüüd aga üks, kuna vahepeal on liitunud uued riigid. aga igal juhul saab seda kõike teha alati ikkagi juhatuse nõusolekul saata võib-olla platvormiga näiteks vaatleja liikmeid, sest et keegi ei suuda ju hallata kõiki teemasid, nii et see on selline vahepealne lahendus. nii et võib-olla siis kaks liiget ja siis veel lisaekspert näiteks vajaduse korral. meil on igal kohtumisel väga hästi välja töötatud päevakord, kõik on juba ette ära korraldatud meil on äh, väga erinevaid töörühmi. meil on näiteks järelevalve töörühm, kus on esindatud kõik liikmed ja teistes töörühmades äh, on osalemine vabatahtlikkuse alusel. näiteks on meil ähm, töörühm, mis tegeleb ähm, ähm, masinate küsimusega, teiselt poolt ohtlike ainetega ja nii edasi. raportid ava-, raportid on ähm, ligipääsetavad kõikidele liikmetele, on võimalik ka teha omapoolseid tähelepanekuid ja otsused tehakse alati täiskogul. aitäh! <clears throat> aitäh teie sissejuhatuse eest. nüüd annan sõna härra Pirinskile sotsiaaldemokraatide hulgast, kes vastutab raporti koostamise eest, mille kallal me siin raportis töötame. nii et palun, härra Pirinski. aitäh, proua esimees. kõigepealt suur tänu nende ettekannete eest, mis just äsja tehti. me teame, et tegemist on kompleksse küsimusega, kui me räägime deklareerimata tööst ja et see nõuab tõesti pühendunud lähenemist erinevalt osa, erinevatelt osapooltelt. ning see platvorm, mille komisjon välja pakkus, ja mis on väärinud ära äh, tunnustuse. et see platvorm on ka proovikiviks, sest me peame ta muutma lisandväärtusega uueks meetmeks. me ei soovi, et sellest jääks lihtsalt üks formaat, millega ei ole võimalik leida lahendusi sellele tõsisele probleemile. sellepärast, proua esimees, esitaksin ühe küsimuse kõikidele ettekandjatele. ja siis üritan äh, seda üldist küsimust äh, üksikasjalikult kommenteerida võimalikult lühikeselt äh, kõikide esinejate lähtenurga valguses. minu küsimus on järgmine, kas oleks kasulik üritada defineerida konkreetset lihtsalt probleemi äh, tunnusjooni. selgitan. komisjoni teatises on kirjas, et ja tegemist on esimese tekstiversiooniga. ja siin on räägitud, mis asi on deklareerimata töö. igasugune tasustatud tegevus, mis on oma tunnusjoonelt äh, ebasead-, mis on küll seaduslik, aga mida ei ole deklareeritud äh, ametiasutustes. nii et küsimus, kas äh, probleemiks on deklareerimata töö, et kas see töö ise või siis see tõsiasi, et seda tööd ei ole registreeritud ametiasutustes? ja küsin selle küsimuse sest ilmselgelt deklareerimata töö puhul mängib rolli nõudlus selle seadusliku tegevuse järele ja ka pakkumine. tegemist on tööga, millest ettevõtted on huvitatud ja mille puhul töötajad on valmis seda tööd ka tegema. aga me saame ka aru, et seda tööd ei deklareerita ja see toob endaga kaasa väga tõsiseid tagajärgi nii töövõtjate enda jaoks, mis töötavad tihti väga halbades oludes, väga madala palga eest, see mõjutab äh, ausat konkurentsi, see mõjutab maksuametite, sotsiaalsüsteemide äh, ja ka kohalike omavalitsuste toimimist nii et äh, probleem selle platvormi puhul on see, et kuidas me siis äh, deklareerimata töö kuidagi ära reguleeriksime. mulle tundub, et arutelud on olnud siin natukene ühepoolsed, äh, sest räägitakse deklareerimata vastasest äh, tööst, võitlusest deklareerimata töö vastu, vabandust äh,, ja kasutatakse kogu aeg selliseid sõjakaid sõnu nagu astume vastu, võitleme ja nii edasi. proua Quinnile küsimus, et kas te olete nõus, et kui me soovime platvormi raames tööd teha, siis komisjon võiks tõesti väga põhjalikult uurida selle probleemi mõlemat külge, ühelt poolt rakendamist äh, kindlakäelist rakendamist, äh, sest see puudutab nii tööõigust kui ka sotsiaalseid äh, teenuseid. aga teiselt poolt äh, võib-olla peaks julgustama neid, kes teevad deklareerimata tööd, et need oleks valmis seda deklareerima. küsimus Juan Fernandez Valdesele kas te võiksite ka natukene rohkem selgitada oma seisukohti präänikute ja piitsade kohta? sest ma usun, et äh, see, millele teie viitasite, oli tegelikult see, et, äh, et kuidas selle, seda kõike lahendada, eks needsamad küsimused, mis mina esitasin. ehk et äh, meil on vaja tõesti pöörata tähelepanu nii rakendamisele kui ka sellele, et me töötame välja teatavad meetmed. härra Trumpe, selgitage palun Te näitasite siin, mis probleeme on deklareeritud ettevõtete ja tööga ja deklareerimata ettevõtete ja tööga. Te ütlesite aga ka, tegite vähemalt vihje, et deklareeritud töö on väga kallis. nii et teie soovite, et deklareeritud töö osakaal väheneks äh, selle asemel, et deklareerimata tööd avalikustada. ja seda sellepärast, et see on liiga kulukas. ma tahaksin teada, kas te tõesti leiate, et selline suhtumine on õigustatud, sest kas töö on kulukas või mitte selle üle võib rääkida ja vähemalt sotsiaalpartnerid peavad läbirääkimisi selle üle äh,, läbirääkimisi pidama ja siis oma hinnangu välja töötama. Voonik äh, Euroopa Ametiühingute äh, Konföderatsioonist. palun äh, rääkige meile oma kogemustest tegemist äh, sellega, kui te olete üritanud deklareerimata tööd äh, seaduspäraseks muuta. mis oleks õigustatud äh, strateegia, mida peaks platvorm esindama selleks, et julgustada tööjõudu, mis töötab piiriüleselt Äh, tulema nende faktidega päevavalgele, nii et milline oleks äh, teie nii-öelda proaktiivne roll seda nii tööandjate, töövõtjate kui ka ametiasutuste ja Euroopa Liidu asutuste poolt selleks, et äh, võidelda selle tõsise ja kompleksse ning teatud määral ka valuliku probleemi vastu ja lõpetuseks äh, kutsuksin ka kolleege üles, kes on siin saalis, äh, ühinema nendes jõupingutustes äh, selleks, et see uus platvorm annaks lisaväärtust Euroopa Liidu tasandil, et nad aitaksid nii liikmesriike, sotsiaalpartnereid kui ka erinevaid organisatsioone nagu näiteks LIK-i, mida siin on mainitud, selleks, et tõesti saadakse aru, et probleemi tuleb mõistlikult ja korralikult äh, ning kindlakäeliselt lahendada, aitäh! aitäh, kakskümmend viis minutit on järel ja ma arvan, et äh, kõige kasulikum oleks see, kui te vastaksite hästi lühidalt ja siis kõik viis äh, saate vastata, siis vaatame, kas meil on veel aega selleks, et teised äh, komisjoni liikmed saaksid küsida, nii et äh, proua Queen. Merci, äh, monsieur le, le raporteur. suur aitäh, härra raportöör, nüüd mis puudutab nõudlust ja pakkumist, siis komisjon on teinud ju ka mõjuhinnangu selle eelnõuga välja tulemiseks ja me arvestasime just nimelt ka seda, et tegemist on jah, väga kompleksse fenomeniga ning et tulemused või vabandust, tagajärjed mm, liikmesriigiti on väga erinevad ja mitmedimensioonilised. ja äh, seda kõike tuleks analüüsida veel täpsemalt. komisjoni ettepanek äh, paneb äh, prioriteediks siiski koostöö asutuste vahel liikmesriikides. see foorum, eh, sellist foorumit ei ole olemas, nagu me kuulsime ka erinevate eh, sõnavõtjate öeldust, nii et ühelt poolt järelevalve ja teiselt poolt ennetamine, need mõlemad aspektid kindlasti selle kahe aspekti kaasamine võimaldab äh, saada ka parema ülevaate olukorrast ja seda paremini analüüsida. deklareerimata töö küsimust saaks kindlasti käsitleda ka läbi juba ellu rakendatud meetmete tagajärgede analüüsi, Eurofond rääkis sellest teemast juba paar minutit tagasi, nii et komisjoni ettepanek keskendub just nimelt koostööle liikmesriikide vahel ning ka teiste partnerite vahel, kes pakuvad selget lisandväärtust Euroopa Liidule, nagu näiteks sotsiaalpartnerid, Euroopa Liidu agentuurid ja nii edasi. aga loomulikult on teatud tegevustel mõju ka deklareerimata töö deklareerimisele ja siin on kindlasti täps-, täp-, oluline välja tuua eh, liikmesriikide kõige paremad praktikad. Eh, oleme teinud koostööd ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga see töö võtab konkreetsema vormi ja juba järgmisel aastal me tegeleme siis äh, äh, varimajandusega laiemalt, äh, nii-öelda mustal, mustalt töötamisega. liikmesriikidel on selles osas loomulikult väga erinevad kogemused, aga deklareerimata töö deklareerimisest, ametlikuks tegemisest räägitakse ka seal äh, ning loodetavasti siis jõuame juba ühiste meetmeteni rahvusvaheliselt, aitäh! <clears throat> Thank you very much, eh, I understand that eh, the... <clears throat> aitäh, saan aru, et soovisite saada lisainformatsiooni erinevate lähenemiste kohta, präänikute ja piitsade kohta et mis on need elemendid, mis aitavad meil tõesti võidelda pettuste vastu, et oleks ka tõesti motivatsiooni selleks, et võita rohkem kui kaotada ja et oleks selline moraalne enesekindlus ka, nii et te kujutate endale ette, et need erinevad meetmed, mida siin välja toodi äh,, maksustamise, trahvid, teadlikustamise kampaaniad ja nii edasi. et need on erinevad meetmed, mis me oleme kokku korjanud näidetena. aga komisjon on ka korranud, et väga tähtis on siin hinnata meetmeid tuleb hinnata, osad neist on juba hinnatud, teised mitme, kõiki meetmeid ei ole võimalik omavahel võrrelda. meil võivad olla ühised äh, hindamisüksused just nende eesmärkide osas, mis on seatud, et kas need eesmärgid saavutati või mitte. selleks, et me saaksime teada, mis on kõige tõhusamad meetmed ja ka seda, äh, kui tihedalt neid tuleks kasutada selleks, et nad võimalikult tõhusad oleks, nii et äh, teadmiste jagamine ei tähenda seda, et ainult häid äh, ja tõhusaid äh, kogemusi jagatakse. meil on kõigil väga palju õppida, seda on võimalik teha Euroopa Liidu tasandil ja seda on väga raske teha liikmesriigi tasandil. <laughs> aitäh! meie muidugi toetame ka rakendamist ja kontrolli selleks, et me saaksime vähemalt mõned deklareerimata töö probleemid lahendada aga sellest ei piisa, kaugeltki mitte. tuleb keskenduda ühiskondade loomisele, kus ettevõtted ja töövõtjad tunnevad, et kui tege-, kui nende töö deklareeritakse, et siis on maksud makstud ja nad saavad midagi selle eest vastu selle eest, mida nad peavad seaduste kohaselt maksma. ja Euroopas on äh, riike, kus läheb hästi, teisi, kus ei lähe nii hästi, kus on täiesti normaalne see, et töö on deklareeritud, et sa maksad sotsmaksu ja et sa saad midagi ka selle eest vastu. ja nüüd, kui see platvorm hakkab analüüsima ja see on selles ettepanekus sees, siis tuleks analüüsida ka seda, kas me saame õppida midagi teistelt liikmesriikidelt, millel on palju madalal deklareerimata töömäär. ma arvan, et siin on tõesti palju õppida. ma kommenteeriksin veel natukene seda SLIC-i organisatsiooni äh, ettepanekut, me defineerisime deklareeritud ja deklareerimata töö, panime paika tegurid deklareerimata töö jaoks ja tuleks siin kohe kindlasti mõelda töövõtja peale, kes on väga halbades oludes. ja töövõtjad tihti on ebaausa konkurentsi ohvriteks ning riigil lähevad sissetulekud kaduma sest ei maksta makse või ka sotsmaksu. nüüd tekib küsimus, kas siin ei ole ka näiteks administratiivseid takistusi töö deklareerimisele Belgias. näiteks on investeeritud väga palju andmete elektroonilisse edastamisse, meil on sellealane väga suur äh, projekt äh, näiteks töötamise regist- või töötajate registreerimisele ehitustel, sest et tegelikult deklareerimata töö ju ei pea kinni ka riigipiiridest ja enamasti on inimesed väga leidlikud ja näiteks toovad kohale töötajad teisest riigist ja kasutavad selleks ka töövahendusbüroosid, nii et kui minna siis koha peale vaatama, siis me näeme, et tegemist ei ole muu kui lihtsalt ühipalja kirjakastiga aadressi jaoks uh,. aitäh küsimuse eest, ametiühingute jõupingutused üheks näiteks on see, et ametiühingud on just selleks, et teadlikkust tõsta töövõtjate hulgas, nii et tõesti meie esimeseks ülesandeks on informeerida töövõtjaid nende õigustest. ja selgitada neil nende olukorda ja öelda, et äh, kuidas neid on võimalik ära kasutada, et millised on riiklikud seadused, millised on erinevad organisatsioonid ja asutused erinevates liikmesriikides, mis peaksid neid informeerima ja aitama. siis nagu ma eelnevalt ütlesin, kollektiivsed töölepingud öö, ähm, selleks, et võidelda deklareerimata töö vastu. teadusuuringud näitavad, ILO uuringud näiteks näitavad, et äh, palgatasemed mängivad väga tähtsat rolli, äh, kui me räägime deklareerimata töömääradest nii et kui on äh, korralikud kollektiivlepingud korraliku palgatasemega, siis see mõjutab ka seda, kui palju on äh, deklareerimata tööd. ja just sellepärast äh, need äh, kollekti-, tõin ka eelnevalt välja need kollektiivsed läbirääkimised. ametiühingute roll on otse loomulikult ka see, et me ja see on teatud liikmesriikides rohkem nii kui teistes, et ametiühingud tõesti lähevad ettevõtetesse selleks, et kontrollida seal töötingimusi. nii et meie jaoks on väga tähtis see, et ametiühingutel on juurdepääs ettevõtetele, et nad saavad sinna kohale minna, selleks et me saaksime näha, mis seal tõesti toimub koha peal. üks punkt veel. Te küsisite, kuidas me saaksime deklareerimata töö deklareerida. ja meie arvates oleks väga palju abi sellest, kui seaduslikud tagajärjed, juhul kui avastatakse, et tegemist on deklareerimata tööd, et äh, need töövõtjad, kes tegid deklareerimata tööd, äh, saaksid siis avastamise hetkest samad tingimused kui nendel, kelle töö on deklareeritud. see aitaks vähendada deklareerimata tööd. aitäh! kas siin saalis on veel variraportööre, kes soovivad sõna saada? ECR ja EFTD fraktsioon kas Rahvaparteist on keegi kohal? tehke hästi lühidalt, palun. kõigepealt Rahvapartei, siis kuue FTD ja siis proua Haakin ECR-ist. ja proua Kuuneva otse loomulikult, alustame hoopis temast. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να όμως δεν τα κάνω ερώτηση aitäh, tahtsin küsida küsimuse. töövõtjate õiguste tagamine on väga tähtis, tegemist on kultuurilise küsimusega, siin ei saa me rääkida tehnilisest ja majanduslikust edusammust, kui seda tehakse tööandjate turjal nende tervise nende tervist ohverdades. nii et tõesti, sotsiaalsete õiguste osas olukord on väga palju äh, halvenenud ning tööandjad on nüüd oma pilgud pööranud meie poole ja sellepärast on väga tähtis, et meie otsustame, et deklareerimata tööga tuleb tegeleda Euroopa Liidu tasandil, aga see on kõigest algus. sellepärast, et koostöö Euroopa Liidu tasandil ja heade praktikate jagamine äh, aitab ka riiklikke ametiasutusi oma poliitikate väljatöötamisel. meil on vaja ennetavad meetmed ja reeglid välja töötada selleks, et tööandjaid võimalikult hästi kaitsta ja võidelda võimalikult hästi deklareerimata töö vastu. tööandjad, kes võib-olla kõhklevad äh, ja ei ole nõus kohustuslikke meetmeid äh, vastu võtma, peavad seda, peavad aga mõtlema eh, ebaausa konkurentsi peale, kui nad soovivad töövõtjate eh, tervist kaitsta, nende õigusi kaitsta. nii et me tõesti peame andma endast kõik selleks, et tööandjad oleksid sellesse platvormi kaasatud. meil on neilt väga palju õppida ja me peame olema väga ettevaatlikud reeglite paikapanemisel ja eriti, kui me siin äh, paneme paika selle vaatleja äh, rolli, nii nagu komisjon on välja pakkunud. Äh, ka töövõtjad peavad olema aktiivselt kaasatud, neil peab olema õigus teha ettepanekuid. Euroopa Parlamendil peab olema õigus programmide väljatöötamisel oma sõna sekka öelda, aitäh! Eh. aitäh! sõna saab Rahvapartei koordinaator lühikeseks küsimuseks. Yes, maybe a short comment if you jah, lühike kommentaar, kui lubate, ütleb Romana Tomtš. aitäh, kallid kolleegid uh,. Pozdravljam seveda teid. suur aitäh, ma tahaksin paar sõna ka selle teema kohta öelda. loomulikult ma tervitan kõiki neid eesmärke, mille lõppeesmärgiks on ju vähendada mustalt töötamist erinevates liikmesriikides. nii et neid meetmeid on mitmeid, mis deklareerimata töö vähendamisse panustatakse, parimate tavade analüüs, andmevahetus liikmesriikide vahel ja nii edasi. kuid sellest kõigest hoolimata arvan mina, et me peaksime olema teadlikud ka järgmisest, kui me tõesti tahame ka edukad olla oma töös. kõigepealt me peame täpselt defineerima deklareerimata töö. ilma, et ähm, me seda teeksime, ei ole meil võimalik saavutada ka seatud eesmärke lisaks peab olema ka selge, millised on deklareerimata töö põhjused. ilmselt on need põhjused erinevad liikmesriigist sõltuvalt. kuid siiski peamiseks põhjuseks liikmesriikides on liiga suur maksukoorem. nii et kui me tahame tulemusi saavutada, siis peame tulema välja ettepanekutega selleks, et välja juurida põhjused, mis peituvad deklareerimata töö taga. kokkuvõtteks ma ühinen nendega, kes on öelnud, et tegelikult töötajad ise Äh, alati mitte ei taha saada FIE-deks selleks, et äh, vältida äh, suuremad maksukoormad, tegelikult just nimelt tööandjad on need, kes ei taha maksta liiga kõrget brutopalka ja seega nad sunnivad oma töötajaid saama FIE-deks. või siis ka sunnivad neile peale mingisugused teised ettevõtlusvormid. nii et sellisest küsimusest tuleb samuti rääkida. E It's McIntyre, but yes, thank you um.... olen proua McIntyre, mitte proua Haakin, ütleb proua McIntyre. kõigepealt suur tänu kõikidele kõnelejatele ja ka raportöörile. mul on väga hea meel nende arengute üle. kõnelejal kadus mikrofon. mul on väga hea meel, et siin toodi välja see eh, parimate kogemuste vahetamine ja see, et meil on eh, ühine definitsioon eh, deklareerimata töökohta. komisjon on paika pannud ju definitsiooni, mis ütleb, et tegemist on makstud tegevusega, mis on seaduslik, aga mida pole registreeritud ametiasutustes. nii et illegaalne tegevus on välja jäetud, sest see on illegaalne, nii et sellest me ei räägi me räägime tõesti legaalsest tegevusest, mida pole deklareeritud ja tegemist on tõsise küsimusega, see puudutab kõiki liikmesriike ja ma arvan, et äh, see on eriti suureks probleemiks just maksudest kõrvalehoidmise äh, puhul ja ka riiklike toetuste saamise väärkasutuse puhul peale selle toob see endaga kaasa ebaausa konkurentsiolukorra nende ettevõtete jaoks, mis peavad seadustest kinni ja registreerivad korralikult töö. nii et ma arvan, et deklareerimata töö e, tunnused erinevates liikmesriikides on erinevad, nii et me ei saa kasutada siin ühtset lahendust kõikide jaoks. mõned liikmesriigid võidavad palju rohkem kui teised sellest platvormist ja mul tuleb tunnistada, et olles nüüd siin, nagu ma olen, et siin Western Midlandsi piirkonda öö, äh, Ühendkuningriigi, siis meie jaoks on tähtis, et me tõesti saame oma maksumaksjate jaoks korraliku lahenduse äh, selle raha eest, mis me maksame ja ma tean, et minu koduriigis on probleem üleüldiselt palju väiksem kui mõnes teises liikmesriigis. nii et äh, kuulasin huvitatult, kui Business Europe rääkis, et tuleb teha äh, registreerimine lihtsamaks ja vähem kulukaks. ma tean, et kui me uurisime seda siis, kui mina oma raportit koostasin, siis mõnes riigis võtab see neli päeva, teises riigis nelikümmend päeva selleks, et registreerida. ja juba see iseenesest toob endaga väga suuri kulusid kaasa. nii et on ilmselge, et seadust tuleb rakendada aga me peaksime hoolitsema ka selle eest, et meil on korralikud seadused, võimalikult head seadused selleks, et inimestel oleks lihtne nendest kinni pidada. ma tean, et äh, nõukogu dokumendi osas on kõhklusi, eriti just selles osas, mis puudutab siin seda mittetäielikku nimekirja tegevustest, mis samal ajal aga oleks kohustuslik ja ma ei usu, et on mõistlik selline ettepanek teha ma soovin, et meil oleks selline vabatahtlik lähenemine, et me saaksime sisse viia midagi sellist, millega oleksid nõus kõik. aitäh! hästi, aeg on peaaegu otsas. kas Yana Toom on kohal? ALDE fraktsioonist ei ole. ta on variraportöör, siis saavad nüüd variraportöörid, kuna annan variraportööridele kõigepealt sõna, siis Tiziana Begin EFTD eh, fraktsioonist. Entro subito nel merito di questa proposta e... mina tulen kohe selle ettepaneku südame juurde. võitlus deklareerimata töö vastu. see on tõesti väga suureks ja tähtsaks võitluseks väga paljudes riikides, seda ka minu koduriigis kus tõesti deklareerimata töö osas me oleme esikohal, kui hakkame protsendimäärasid võrdlema probleem on suur ja me peame nüüd mõtlema, kas see lähenemine on õige. meil on väga palju erinevaid äh, platvorme ja foorumeid, kus selle probleemi vastast võitlust äh, arutatakse. me peaksime vaatama, et me siin topelttööd ei teeks, et mis on lisandväärtus, milliseid eeliseid toob see platvorm meie kodanike jaoks, eriti kui me ja me peame arvestama ka avaliku sektori jaoks kuludega sest tõesti, kas on seda kõike mõtet sisse viia, kui sellel ei ole mitte mingit tulemust. ma loodan, et komisjonil on võimalik anda vastus ka nendele küsimustele. kui tihti tuleksid platvormi osalised kokku, kes valib välja osalejad, millisel tasandil kavatseb komisjon siin ka kodanikuühiskonda kaasata? ja mitte ainult vaatlejatena vaid ka täieõiguslike osalejatele. seda kõike tuleb otse loomulikult veel sügavalt arutada ja ma loodan, et komisjon saab nendele küsimustele vastata, sest tege-, tõesti väga tähtis on leida konkreetne lahendus, on väga tähtis, et Euroopa ja meie valitsused tõesti midagi ette võtaks ja mitte ainult suuri sõnu ei teeks. kas Roheliste variraportöör on kohal? Rainke Terri, Terri Rainke Yeah, thanks for giving me the floor um, and thanks. aitäh, aitäh, et andsite sõna, aitäh, et saime teie käest informatsiooni. me usume, et see on tõesti väga tähtis. on väga tõesti tähtis alustada selle tähtsa tööga, võitlemaks deklareerimata töö vastu, nüüd peaks mõtlema ka selle peale, mida Euroopa Liit saaks teha. koordineeritud lähenemise puhul ei lõikaks kasu mitte ainult need liikmesriigid, kus probleem on tõesti väga suur, aga sellest lõikaksid kasu kõik liikmesriigid, sellepärast et deklareerimata töövastane võitlus äh, oleks kasuks kõigile, see aitaks äh, nende sotsiaalset ja ka äh, Äh, sotsiaalmajanduslikku kui ka poliitilist äh, ja majanduslikku olukorda parandada. ma arvan, et on väga palju tähtsaid avaldusi juba tehtud ja ma lihtsalt toonitaksin veel ühte, kui tohin. ma arvan, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me deklareerimata tööd ei kasutaks selleks, et me hakkaksime rääkima praegu paigas olevate standardite alandamisest, näiteks tööohutusstandardite alandamisest me oleme juba minevikus näinud, et eriti just nendes riikides, kus heaolu ja sotsiaalsüsteemid on tõhusad, et seal on ka tõesti majandusstabiilne ja deklareerimata töö on väiksem probleem. nii et deklareerimata töö vastane võitlus ei saa saada sünonüümiks äh, võitlusele madalamate tööstandardite eest ja kõikide nende tingimuste puhul tekib mul veel ka küsimus, ja seda juba ka alguses öeldi, kuid väga-väga lühidalt, et kriis on mõjutanud olukorda. nii et äh, äkki, äh, äkki Kvinn võiks äh, natukene selgitada, milliseid mõjusid me oleme näinud, kas on näha deklareerimata töö tõusu ja kuidas selle vastu võidelda. teine küsimus ka äh, seda mainiti ka, et just kõige haavatavamad rühmad tööturul on äh, kaasatud sellesse probleemi, nii et mida me saaksime teha selleks, et just neid rühmi kaitsta, mõtlen siin just töötuid ja noori ja kuidas seda kõike ennetuskavasse kaasata, mida me soovime sisse viia koos platvormiga. kas on mõni variraportöör veel järel, kes ei ole saanud küsimusi esitada? kui ei, siis lõpetame küsimuste kogumise, sest äh, te, me anname nüüd teile sõna vastusteks. Äh, maksimaalselt kaks-kolm minutit, proua Kvinn teile, sest äh, aeg on otsas. palun. andke meile vähemalt paar vastust nendele küsimustele. Oui, je ne pourrais pas répondre en effet. jah, loomulikult ma ei saa kõikidele küsimustele vastata aga suure rõõmuga vastan täpsemalt ja kõigile neile, kes täpsemaid vastuseid soovivad, aga seda juba hiljem. nagu te teate, siis komisjoni ettepanek on nüüd tehtud ja nüüd on nõukogu käes kord midagi teha nii et äh, platvormi loomine on nüüd äh, midagi sellist, mida meie ootame väga äh, läbematult ja loodetavasti juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis hakkab platvorm tööle. nii et nüüd peab tegutsema nõukogu ja seda loomulikult komisjoni toetusel triloogides, kus me arutame juba konkreetsemaid ettepanekuid. nüüd definitsioonist jah, me ei hakka varjama seda, et äh, definitsiooni ümber käivad arutelud ja loodetavasti platvorm siis selle probleemi ka lahendab. meie oleme teinud siin lihtsalt sellise lähteettepaneku, nagu üks parlamendisaadik ka ütles nii et me ei te-, ei tegele ebaseaduslike tegevustega, nagu näiteks äh, narkokaubandus, rahapesu ja nii edasi, kuigi mõnedel puhkudel tegelikult deklareerimata töö võib olla seotud kuritegevusega. jätkame koostööd liikmesriikidega komisjon on täiesti teadlik sellest, et liikmesriigid on erinevused suured, kogemused on väga erinevad, õigusraamistikud on erinevad, nii et sellepärast me teemegi koostööd liikmesriikide ekspertidega, et paremini määratleda deklareerimata töö ja platvormi üheks tegevuseks olekski just nimelt definitsiooni väljatöötamine selleks, et strateegias ja konkreetsetes tegevustes kiiremini saaks edasi minna loomulikult tuleb kaasata kõik liikmesriigid, see on siis ka see, mis eristaks seda platvormi teistest tegevustest, mis siiamaani toimunud on, kuid loomulikult on võimalik platvormil ise määratleda oma prioriteedid tööprogrammis. loomulikult on võimalik ellu rakendada erinevaid tegevusi, mida saab teha siis koostöös ekspertrühmadega ja siis on võimalik laiendada seda osalemist ka teistele inimestele. nüüd eesmärgid on kirjas meie ettepanekus ja nimelt parem siseriikliku õiguse ellurakendamine ning samuti Euroopa Liidu õigusaktide parem rakendamine kvaliteetsete äh, deklareeritud töökohtade tekkimine, äh, tööturu äh, reguleerimine ning sotsiaalsete eesmärkide saavutamine, seda läbi erinevate liikmesriikide asutuste parema koostöö, samuti tehniliste oskuste parandamine selleks, et paremini ära tunda deklareerimata tööd ning ühtlasi ka liikmesriikidele selgitada, et tegemist on väga kiireloomulise küsimusega. ja detailsematest küsimustest on võimalik rääkida mul juba mõnel teisel korral, aitäh! Thank you for uh... suur tänu! kardan, et meil ei olegi rohkem aega, sest tõlget meil enam palju kauem ei ole. nii et suur tänu, et siia tulite. suur tänu kõigi küsimuste eest, mille komisjoni liikmed esitasid, kõigil küll paraku ei olnud võimalik küsimust esitada, sest huvilisi oli niivõrd palju ja tegevused jätkuvad parlamendis, mis puudutab deklareerimata tööd. et saaksime peagi koostada raporti selle teema kohta. suur tänu külalistele, suur tänu kõigi küsimuste eest, mis esitati ja vabandan, et kõik soovijad ei saanud sõna. me jätkame täna pärastlõunal uue aruteluga, uute külalistega, kellele küsimusi esitada, aga praeguseks aitäh!